their guests, their speakers, their participants, I am on. head külalised, head osalejad, mul on hea meel avada parlamentidevahelise interparlamentaarse komitee koosolek kaks tuhat üheksateist naistepäeva teemal ning teemaks on täna naiste võim poliitikas. meil on hea meel täna tervitada siin parlamendiliikmed kuueteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendist ja Norra parlamendist. meil on väga hea meel teid kõiki siin näha ja ja kuulata teie sõnavõtte seoses selle olulise teemaga. kõigepealt mõned praktilised teated. tänase ürituse oleme korraldanud koostöös eh, liikmesriikide parlamentidega koostöö tegemise direktoraadiga. tõlge on tagatud pea kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse, välja arvatud iiri, gääli keel. ning eh, meie koht, meie koosolek voog edastatakse ja eh, meie kohtumise, meie koosoleku ajal kahjuks alguses sõna võtta ei saa, sõna saab võtta paneelide ajal ning meie esinejate ja sõnasaajate kõneaeg on piiratud ning teie kõne ajal te näete kella, et te saaksite aega jälgida. kui te soovite sõna, siis liikmesriikide parlamentide liikmetel palume täita saali teenindajate käest saadavad vastavad lehed ning Twitteri kasutajatel Twitteri kasutajatele ütleme, et meie ürituse tunnusmärk on naiste võim poliitikas, Women's Power in Politics. ning nüüd annan sõna tervituskõneks Euroopa Parlamendi presidendile Antonio Tajanile. palun, härra president. suur tänu. Vilja, austatud Horvaatia president, austatud härra Dimitrios, kallis Veera. mul on suur heameel siin viibida koos teiega. päeval, mil, mida naistepäevast lahutab ainult üks päev ning päeva, päevast, millel me tähistame kõige olulisemaid inimesi meie eludes, meie emasid, meie elukaaslasi ja nii edasi. naisi maailmas endiselt diskrimineeritakse ning nende suhtes tarvitatakse vägivalda, ka Euroopa Liidus. Euroopa on üks kõige paremini tagatud õigustega ja vabadustega piirkondi maailmas ning üks suurima võrdõiguslikkusega ühiskondi. võrdsed võimalused on meie ühiskonna alustala ning seetõttu on igati põhjendatud jätkata jõupingutusi selles suunas arengu edendamiseks võrdõiguslikkus on eelkõige vabaduse küsimus, vabadus valida oma tulevik, vabadus valida, mida õpitakse, kuidas ennast väljendatakse ja nii edasi. Euroopa Parlament on alati seisnud naiste õiguste eest, nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidust väljaspool. ma mäletan oma otsust kolleeg Korvin Mikke asjas pärast tema uskumatut sõnavõttu Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. parlament on mänginud olulist rolli konkreetsetes äh, asjades, nagu näiteks asja viibi vabastamine või Sahharovi autasu andmine Malala Yousafzaile, Nadja Muradile ja Lamia Basharile. ja me üritame omalt poolt teha kõik selleks, et seista Daphne Caruana Galizia mälestuse eest, kes oli julge ajakirjanik, kes mõrvati Maltal aasta tagasi. me tahame ta-, teada mitte ainult selle mõrvari nime, vaid ka mõrvari ema ja isa nime. meil on vaja naisi poliitikas, naisi äris, naisi olulistel kohtadel ühiskonnas meil ei toimu praegu lahing meeste ja naiste vahel, vaid lahing tugevama Euroopa nimel. ja seda lahingut on võimalik võita ainult siis, kui me täies ulatuses tunnustame naiste õigusi ning tegemist on lahinguga kõigi väärikuse eest. meil on vaja naisi ja naiste võimu poliitikas, aitäh! Thank you, thank you very much uh,. uh tänan, austatud president teie tervituskõne eest ning nüüd annan sõna avakõneks Euroopa Parlamendi asepresidendile härra Papadimulisele, palun. aitäh, austatud juhataja, suur tänu kõigile, kes siia tulnud on, tegemist on väga olulise kohtumisega naistepäeva eelõhtul Euroopa valimisteni on jäänud umbes kaheksakümmend päeva. mina räägin praegu võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse eest vastutava asepresidendina ning jätkaksin hea meelega kreeka keeles. nii et palun kasutage tõlget mul on väga hea meel, et ma näen nii ulatuslikku osalust meie tänases ko-, kohtumises ja inimesi nii paljudest riikidest. tahaksin lühidalt rääkida paarist mõ-, parim, paari sõnaga sellest, mida me oleme teinud Euroopa Parlamendis selleks, et et seista soolise võrdõiguslikkuse eest viimasel viiel aastal. ning tahaksin neid äh, mõtteid teiega jagada mitte ainult parlamendi asepresidendina, vaid ka kodanikuna, kellele need küsimused südamelähedased on. olen seisukohal, et, et selleks, et naised praktikas saaksid saavutada võrdse positsiooni, tuleb neile anda võimalus olla nähtavamal positsioonil, selleks et äh, saabuks võrdsus ja tuleks tagada neile nähtav esinduspoliitikas. siin Euroopa poliit-, Euroopa Parlamendis on meil palju naisi, kes on fraktsioonide esimehed, aseesimehed, komisjonide esimehed, ehk siis naised poliitikas. ning selles plaanis võin ma öelda, et meil on väga head näitajad ja hea naiste osalus aga kui me vaatame nüüd tipptasandil poliitikuid Euroopa Liidus, siis meil on nõukogu esimees mees, komisjoni president mees, Euroopa Parlamendi president mees, Euroopa Keskpanga president mees ja ECOSOC-i president ka mees. ka regioonide komitee president on mees kas ei võiks nendel ametikohtadel olla naised? minu arvates loomulikult võiksid. ma lood-, ma usun ja ma loodan, et järgnevad Euroopa Parlamendi valimised koos aruteludega, mis paratamatult tulevad, aitavad meil edasi liikuda selles plaanis ning saavutada selle, et nendel võtmekohtadel saavad olema naised. teine mõte. istume praegu, oleme siin paneeldiskussiooni arendamas, kus meie äh, poodiumi laua taga istub enamus naisi, aga see on paraku erand. enamus avalikke arutelusid peetakse nii, et poodiumil istuvad enamasti mehed. ma loodan, et ka see muutub. proua Jurova osaleb algatuses äh, selle olukorra muutmiseks. kui meil ei ole nähtavust tagatud naistele, kus naised osalevad niisugustel üritustel ja istuvad poodiumi laua taga, siis on naistel keeruline saavutada seda positsiooni, mida nad väärivad. Euroopa Parlamendis on meil kõrgetasemeline töörühm, mille, mida mina juhatan ja mis ühehäälselt võttis vastu ja kiitis heaks ning juhatus võttis ühehäälselt vastu parlamendis samuti kava, et tagada praktikas sooline võrdõiguslikkus Euroopa Parlamendis. on astutud mitmeid positiivseid samme, näiteks kaks tuhat kaheksateist viiskümmend kaheksa protsenti uutest üksuse juhtidest on naised ning samuti kesktaseme juhtidest kolmekümne kuni neljakümne protsendi võrra suurenes eh, üksuse juhtide naiste arv. mis puudutab peadirektoreid siis ka siin on olnud edasiminek. meie eesmärk oli kolmkümmend viis protsenti, praegu oleme saavutanud kolmkümmend neli protsenti, nii et oleme väga lähedal. mis puudutab nüüd eh, peadirektorit, siis paraku siin on see näitaja veel alla kahekümne nelja protsendi. nii, nii et mida lähemale me hierarhia tipule jõuame, seda vähem me soolist võrdõiguslikkust näeme paraku meil on ka kava sooneutraalse keelekasutuse kohta ning samuti ka eh, ahistamise küsimustes oleme astunud samme. ent eh, päris palju on veel teha ning eh, lõpetuseks arv. vastavalt uuringule, mille vist läbi ÜRO, kui me jätkame samas tempos, siis jõuame soolise võrdõiguslikkuseni saja kaheksakümne kahe aasta pärast. ja see on lihtsalt liiga kaugel, nii et me peame liikumise kiirust suurendama. ja me peame seda tegema. loomulikult naised äh, on, peavad olema selle liikumise edasiviijad põhilised, aga ka mehed peavad kaasa lööma, see on üldine demokraatia küsimus, ärgem seda unustagem, aitäh! tänan, asepresident Papadimulis selle kõne eest ning nüüd on mul suur au anda sõna Horvaatia vabariigi presidendile proua Grabar-Kitarovitšile, kes on üks äh, tuntumaid Euroopa naispoliitikuid ning äh, tema ametis olemine presidendi ametikohal on väga oluline noortele näitamaks, et naised saavad äh, saavutada kõik, mis nad soovivad. nüüd saab sõna Kolinda Grabar-Kitarovitš, kes on meie tänase koosoleku peaesineja, palun. aitäh, austatud parlamendi asepresident ja kõrgetasemelise soolise võrdõiguslikkuse mitmekesisuse töörühma esimees, proua volinik, naiste õiguste komisjoni esimees, liikmesriikide parlamentide liikmed, daamid ja härrad. mul on suur heameel täna siin viibida ning pöörduda teie poole rahvusvahelise naistepäeva eelõhtul. minu jaoks on naiste õiguste edendamine üks äh, peamisi ülesandeid, mida ma endal näen Euroopa Liidu ja maailma kodanikuna. täna teie ees seistes esimese Horvaatia naispresidendina võin ma öelda, et ma pidin võitlema oma koha eest elus ja poliitikas, see ei olnud lihtne. ma olen läbi murdnud paljudest klaaslagedest ja sageli oli see isiklikult väga raske. aga tegin seda teiste naiste nimel Horvaatias ja Euroopas. naistel on selja taga pikaaegne võitlus oma õiguste eest ja see võitlus jätkub. on asju, millest tuleb üha uuesti ja uuesti rääkida naised on saavutanud suurepäraseid tulemusi, aga me ei ole endiselt saavutanud oma peamist eesmärki, eriti osades maailma paikades. kui me vaatame suurtel üritustel ringi, kui me vaatame ise ringi näiteks ÜRO-s, Euroopa Liidus, OSCE-s, Euroopa Nõukogus, siis näeme seal naisi vähem kui mehi ning täpselt eh, samu, samasugune on olukord ka Euroopa Parlamendis ja paljudes liikmesriikide, enamuses liikmesriikide parlamentidest. olgugi, et naiste arv on viimastel aastakümnetel siin suurenenud, peab Euroopa Liit saavutama enamat. me peame kõik saavutama enamat. Euroopa peab jätkama eh, lootuskiirena maailma naistele. kahekümne esimeses, esimesel sajandil näeme endiselt eh, kaasaegset äh, orjandust, näeme, kuidas tüdrukud pannakse vägisi mehele, kuidas moonutatakse naiste suguelundeid, kuidas kaubitsetakse inimestega, kuidas ei austata õigust tervishoiule, õigust valikule. me näeme vägivalda, konflikte ja terrorismi. paljud nendest riskidest ei puuduta loomulikult ainult naisi ja tüdrukuid, vaid ka mehi ja poisse. paraku paraku puudutab see naisi rohkem. naiste poliitiline roll on väga oluline hea halduse ja demokraatia arendamiseks. statistiliselt on tõestatud, et kui naised kaasatakse lepitusprogrammidesse, siis on need vastavate projektide edu väljavaated palju suuremad, seetõttu ongi vaja naisi rohkem kaasata konfliktide lahendamisse ning jätkusuutliku poliitika kujundamisse üldisemalt. naised kaitsesid äh, Horvaatiat rünnakute ajal äh, meie riigi vastu kõrvuti meestena, nad äh, rääkisid läbi, nad töötasid humanitaartöötajatena ning nad olid väga olulised ka konfliktijärgses ülesehitustöös ja rehabilitatsioonis. naiste positiivne panus jätkusuutliku rahu tagamisse on äärmiselt oluline. kui antakse võrdne juurdepääs ressurssidele ja kui naised kaasatakse otsustamisse, siis aitavad naised äh, rahu tagada ja arengut edendada. naised on kaasavamad. ilma naiste osaluseta on rahu raskem tagada. Euroopa Liidus on sooline võrdõiguslikkus äärmiselt oluline kõigil põhjustel, millest me rääkinud oleme. samas on endiselt skeptikuid ja mitteuskujaid sellesse, aga rõhutan nende jaoks väga olulist kaalutlust, selleks on majandus. uuringud näitavad, et riigid, kus naisi on rohkem, nii juhtivatel kui mittejuhtivatel, aga olulistel kohtadel on heaolu suurem ning mõju SKT-le märksa suurem. tööhõive kõrgem, tootlikkus kõrgem ning tullakse paremini toime vananeva elanikkonna probleemidega. Euroopa Liidu tasandil võib soolise võrdõiguslikkuse suurendamine aidata meil suurendada SKT-d äh, kuue koma ühest kuni üheksa koma kuue protsendini, mis, äh, me räägime äh, kuni kolmeteistkümnest triljonist eurost. ning riigid, kus potentsiaal on võib-olla kõige suurem, nagu Horvaatia, võib SKT suureneda kuni kaksteist protsenti parim, parim soolise võrdõiguslikkuse poliitika toob kaasa parimad majanduslikud tulemused. ning majanduslikult edukad eh, ühiskondade puhul on, on valem väga lihtne, et ühiskond on kaasav ja naised eh, on kõrgetel kohtadel. kui ei anta naistele majanduslikku võimu, siis ei ole neil ka valikuvabadust. ning eh, naised satuvad sõltuvusse ja ei pääse koduvägivalla küüsist olukord osades maailma piirkondades on selles plaanis väga halb, piirkondades, kus naisi väärtustatakse vähem kui koduloomi. paraku olen ma näinud ise mitmeid niisuguseid äh, stseene. kui me räägime koduvägivallast, siis isegi Horvaatias võtavad kohtud sageli liiga leebe seisukoha vägivalla toimepanijate osas ning ei pöörata tähelepanu seksuaalvägivalla ohvritele kelle väidete, väidetesse suhtutakse skeptiliselt. ei tohi unustada ka, ka vägistamist äh, sõjapidamise vahendina. naistele makstakse sageli sama töö eest vähem kui meestele. Äh, naiste tööhõive on madalam kui meestel. naiste liikuvus tööturul äh, on sageli vastuolus nende perekohustustega ning noortesse naistesse suhtutakse kahtlusega, kui nad mingit tööd taotlevad daamid ja härrad, naisi on tuumafüüsikute, presidentide ja lendurite hulgas, samal ajal on naised õed, äh, hoolitsevad perede eest, on emad. ja nagu seda, sellest ei piisaks, nad, äh, neilt nõutakse sageli märksa rohkem ja kõrgemat taset, et nad meeste seast läbi lööksid. ja, ja me oleme naistena igapäevaselt tõendanud, et me suudame sellega toime tulla. me mitte ainult ei tule sellega toime, me ületame ootusi, isegi kõige raske, raskemates olukordades. ja võib-olla just sellepärast me oleme, kui mitte paremad kui me, et siis vähemalt äh, samaväärsed ja, ja ära teeninud samasuguse esinduse poliitikas. ent olen ise olnud selle tunnistajaks, et kui peaministrid või presidendid otsivad kandidaate ministrikohtadele, siis äh, vaatavad nad äh, sageli ainult mehi, otsivad meeste hulgast. ja siis mõtlevad vahepeal, ahah, meil on praegu kandidaadid ainult mehed, võtke mõni naine ka kandidaadiks, paraku on see nii. kvoote ei järgita. paljudes riikides erakonnad on nõus pigem maksma trahvi, trahvi kui, äh, äh, kui tooma kandidaatide hulka piisavalt naisi meil tuleb seda muuta ja selleks tuleb muuta kõigepealt mõtlemist. meil on vaja poliitilist kultuuri, mis soosib võrdset osalust naiste poolt. me peame, me ei, me ei tohi oma tüdrukutele rääkida, mida nad kõik ei suuda saavutada. me peame vastupidi, me peame neisse süstima usku, me ei tohi eraldada tüdrukute ja poiste rolle ja, ja neid kasvatada niimoodi vastavate ootuste ja sooliste stereotüüpide valguses ma keeldun aktsepteerimast nõndanimetatud kultuurilisi argumente naiste õigustega seoses. ükski kultuur ei salli ebavõrdsust, ühe isiku ebavõrdsust teisega võrreldes, eriti veel naiste ebavõrdsust meeste, meestega võrreldes. mis puudutab pärandit ja kultuurilisi traditsioone, siis neid ei või kasutada õigustusena mitte sekkuda naiste õiguste kaitseks. rändajate lõimimisel oma ühiskondadesse peame eh, sellele pöörama erilist tähelepanu. stereotüübid ei ole osa meie kultuurist või usundist. me peame stereotüüpidest vabanema nii meedias, reklaamides, õpikutes, sotsiaalses elus. on aeg lõpetada niisuguste õigustuste kasutamine tegevusetuse õigustamiseks. ning me peame kaasama ka mehed sellesse protsessi, selleks on meil vaja rõhutada haridust. haridus on äärmiselt oluline inimeste mõtlemise avardamisel ning samuti ka meie jõupingutuste jaoks naistele parema tuleviku tagamisel ja inimkonnale parema tuleviku tagamisel. meil on vaja kaasamist, võrdseid võimalusi ja kelle, kedagi ei tohi maha jätta ning haridus peab olema kõigi arenguprogrammide nurgakivi, see on kõige suurem relv, mis meil on võitluses äh, eelarvamuste ja ebavõrdsusega. daamid ja härrad, meedia roll on siin eriti oluline. meedia peab tasakaalustama oma naiste kujutamise ning kujutama naisi võrdselt meestega. naised poliitikas peavad väga palju äh, sageli ära kannatama, mina ei ole siin erand, aga ma olen õppinud sellega toime tulema ja edasi liikuma. selleks, et, et muuta maailm paremaks paigaks meie tütardele. meie vastased on valmis meid kritiseerima eh, seoses sellega, mida me kanname, kui palju me kaalume, kuidas me välja näeme, missugune on meie soeng ning nad üritavad meid maha teha selle pinnalt. Nad eh, üritavad eh, midagi midagi kriitilist öelda, üritavad tuua välja niisugust kriitikat, mis, mis on seotud sellega, et te olete naine. aga nad teevad seda ainult sellepärast, et nad lihtsalt ei saa aru. Nad ise on nõrgad või nad kardavad. Nad kardavad teie potentsiaali. Nad kardavad teie võimu. minu sõnum kõigile naistele tüt-, tüdrukutele, uskuge endisse, uskuge oma väärtusse, uskuge oma jõudu, oma tugevust, oma tarkust, oma võimeid Eh, seiske enda eest ja ärge andke alla. meid on järjest rohkem, nii naisi kui mehi, kes on valmis teid toetama. ning teie otsusekindlus aitab ületada kõik meie teel veel püsivad takistused, aitäh! suur aitäh, suur aitäh, proua president, teile inspireeriva kõne eest! mul on suur rõõm tervitada siin volinik Jourovat, kes vastutab õigusküsimuste tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse eest. tema on üks meie peamisi partnereid ja toetajaid meie ühises võitluses naiste õiguste eest ning soolise võrdõiguslikkuse eest. proua volinik, teil on sõna. suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendisaadikud, suur aitäh teile, et mind kutsusite tänasele kohtumisele. alustan võib-olla veidi sentimentaalselt. minu jaoks on tegemist ju viimase võimalusega osaleda selles traditsioonilises sündmuses enne, kui lõpeb minu ametiaeg volinikuna, kes vastutab ka soolise võrdõiguslikkuse eest, nii et alustuseks suur aitäh Euroopa Parlamendile suurepärase koostöö eest. ma ei ole küll kokku lugenud, kui palju küsimusi mulle esitati täiskogul. mitmeid tunde veetsin ma Strasbourgi täiskogu saalis. ja mitmed korrad või mitu korda võttis sõna proua Blinkevitš-Jute, proua äh, Garcia Perez ja teised, kes ütlesid, et proua Jourova, tehke rohkem ja paremini ja te võib-olla ei usu mind, aga tegelikult olid need sõnad väga julgustavad, sellepärast et äh, samal ajal parlament äh, andis mulle alati tunde, et äh, ma ei ole üksi, tegemist oli meie ühiste pingutustega ja ma usun, et me oleme ka teatavat edu juba saavutanud. Teil on siin need uued numbrid brošüüris, mis on veel ahjusoe, alles eile öösel trükiti seda, nii et olge ettevaatlikud nii et äh, uued kuumad andmed, mis näitavad mõningast edasiminekut, äh, samas äh, aga ka näitab see seda, et meil on veel pikk tee käia, palju on veel tegemata tööd ja sellepärast ka olen rääkinud sellest isiklikult poliitiliste liidritega ja erakondadega, et nad peaksid äh, kandidaatide nimekirja võtma võimalikult palju naiskandidaate, meie töö ei ole veel läbi. ja veel paari sõnaga sellest, et kes seda tööd siis jätkama peab. täiskogudel äh, esitati mulle palju küsimusi ja mitmed, äh, kes küsimusi esitasid, olid aktiivsed mehed tegelikult, nii et see ei ole mitte ainult naiste probleem ei ole piisavalt naisi otsustavatel äh, positsioonidel, aga midagi tahame me ju selle nimel ära teha. aga me ei tee seda mitte ainult naiste nimel. see ei ole mingisugune privileeg, vaid see lihtsalt peab nii olema. aga endiselt näeme me seda natukene nagu naiste probleemina, naiste privileegina, aga daamid ja härrad, see on terve ühiskonna probleem meie ühiskonnas on äh, midagi ebatervet. rohkem kui kuuskümmend protsenti naistest on ülikooliharidusega ja siis nad haihtuvad pärast kuhugi. annan teile veel äh, andmeid selle illustreerimiseks. Äh, aga enne räägin täpsemalt sellest, et milles see ebaterve olukord seisneb. võim ei ole jaotunud äh, tasakaalustatult ja minu arvates, arvates on see süsteemne viga, nii et kui arvandmeid vaadata, siis te näete seda ka väga selgelt. kuus protsenti on ähm, ettevõtte juhtidest, äh, on ettevõtte juhtidest on naised Euroopas ja endiselt ei teeni naised sama palju kui mehed, vaid see oli kuusteist protsenti nüüd aga, aga kakskümmend protsenti on börsiettevõtetes äh, naisi haldusnõukogudes. rahvusparlamentides on keskmiselt kolmkümmend protsenti rahvasaadikutest naised, kakskümmend kuus koma viis protsenti on naisi siin Euroopa Parlamendis me näeme, et tasapisi asjad muutuvad, küll aga aeg-ajalt juhtub ikka, et Euroopa Liidu riigis on selline valitsus, kus ei ole ühtegi naist. ja siis, kui marslased ähm, laskuvad maale ja näevad seda, siis äh, nad äh, mõistaks seda küll kuidagi ma hiljuti väitsin, et ma võitlen vähemuste eest, sealhulgas ka meeste eest. ja ei, ma ei hakka siin kellelegi näpuga näitama, aga ikkagi tegelikult on see häbiväärne. ja see on ka lihtsalt, ei ole, see ei ole lihtsalt mõistlik ja on väga lühinägelik selliseid asju teha. nii et tööd meil on. komisjon oli seadnud eesmärgiks nelikümmend protsenti eh, kõrgematest ametikohtadest oleks täidetud eh, naistega, nüüd me oleme peaaegu sinnani juba jõudnud, see on kolmkümmend üheksa koma midagi protsenti. Need asjad liiguvad, aga see ei juhtu iseenesest. ja nüüd meil siis, nüüd on mingi kvoot ja mehed tunnevad, et eh, neid on justkui petetud ja nii edasi. ei, konkurents on täiesti õiglane. ja seega võib-olla jah, meil ei olegi selliseid proaktiivseid meetmeid vaja, sellepärast et meil on naisi, kes on väga motiveeritud, kes on väga hea kvalifikatsiooniga ja kes on täiesti võrdsed konkurendid meestele. ning ühtlasi pakume võimalust naise, naistele ka ette valmistada end selle äh, nende amet, nendele ametikohtadele asumiseks, näiteks äh, koolitused, seminarid, äh, mentorlus ja nii edasi, nii et jah, see iseenesest ei juhtu, aga see kõik on täiesti tehtav. ja nüüd tulen tagasi liikmesriikide juurde, Hispaania valitsuses on nüüd äh, lausa enamus naisi, nii et kas see ongi siis kvoot või? proua Garcia Perez, jah, näete, et ta on kohe valmis sõna võtma naiste osalus on vist kuskil kuuskümmend kuus või seitse protsenti praegu. meil on majandusminister, asepresident, maksuminister. nii et äh, need on siis need kõige olulisemad positsioonid, mis varem olid äh, meeste käes. nii et äh, suur aitäh jah selle kommentaari eest, väga konstruktiivne. nüüd äh, kui ma räägin siin, et rohkem naisi, rohkem võimu naistele, siis mehed teinekord väidavad, et te tahate kakelda, te tahate meid välja vahetada. ja mina vastan neile alati, et ei, ei, me tahame lihtsalt tasakaalu võimu jaotumisel ja me tahame teha koostööd, sest et naised töötavad meeskonnas väga hästi meile meeldib koostöö ja seda võrdsetes õiglastes tingimustes, kui õhkkond on liiga vaenulik, siis ütleme, et eh, ei, ei, me ei hakka kaklema, et te meeldite meile ja teinekord lausa väga. nii et ei, me ei hakka kedagi välja vahetama ja me ei kavatse hakata ka kellegagi kaklema. nüüd aga tõsisemalt proua president rääkis vägivallast ning täiesti vastuvõetamatust fenomenist meie ühiskonnas. me julgustame naisi osalema poliitilises elus ja asuma vastutavatele ametikohtadele ettevõtetes. järjest rohkem naisi aga kannatavad äh, rünnakute all internetis ja ka füüsiliselt liiga äh, tihti ahistatakse ja suhtutakse vägivaldselt äh, ka näiteks ähm, naisparlamendi liikmetesse. ja see ei ole kuskiltki otsast julgustav. noored naised, keda ma üritan poliitikasse tuua ja ka naisajakirjanikud ütlevad, et me, meid rünnatakse nii vägivaldselt internetis, et me tõsiselt ähm, kaalume, et peaks võib-olla midagi muud tegema, selleks et me saaksime ise turvaliselt elada ja meie perekond samuti. ma ei tahaks sellest pikemalt rääkida, aga ma olen äh, Äh, alati, et pidades ühenduses IT-sektoriga ja ma tahan, et nad teeksid midagi ära sellise vägivalla vastu, mis ei ole mitte ainult vastuvõetamatu, vaid see on ka täiesti seadusevastane meil Euroopa Liidus, nii et äh, internetis on selline käitumine täiesti lubamatu. proua president rääkis naistevastasest vägivallast, lastevastasest vägivallast, koduvägivallast, meil on ju uskumatud andmed selle kohta iga kolmas ähm, alla viieteistkümne aastane tüdruk on kogenud mingisugust vägivalda. ja kui ma neid numbreid ähm, näen, siis äh, mõjub see mulle küll väga šokeerivalt, see on täiesti vastuvõetamatu. me peame kasutama ära kõik vahendid, mis meie kasutuses on, nii siseriiklikult kui ka teistel tasanditel. meil on loomulikult äh, seadused ja peaksime vaatama ka, mida teha ära karistusõiguse valdkonnas, samuti paremad kampaaniad, teadu-, teadlikkuse tõstmine, samuti ka politseinike väljaõpe ja nii edasi. nüüd te teate, et on meil püsiv kampaania naistevastase vägivalla vastu ja miks nii, seda sellepärast, et on selline ühiskonna osa, kus usutakse et vägivald on täiesti vältimatu, see on tavaline asi, ohver ilmselt ise provotseeris ründajat, et on justkui mingisugused objektiivsed põhjused, mis ähm, õigustavad äh, ründaja käitumist. ja see on siis meie enda ühiskonnas, kus usutakse, et see on normaalne ja sellepärast me neid kampaaniaid ju korraldamegi ja peame nendega ka jätkama proua president, jah, te tõesti olite mulle suureks inspiratsiooniks ja kogu aeg viitan siin teile, et kultuuri ei saa kasutada ettekäändena. ja sel põhjusel siis nõustuda mingisuguste negatiivsete fenomenidega, nõustuda selle vägivallaga. statistika näitab, et umbes pool miljonit noort naist või isegi tüdrukut on äh, pidanud läbi tegema selle uskumatu kohutava suguelundite moonutamise ja kui ma teinekord räägin inimestega äh, korrakaitse valdkonnast, siis lihtsalt nad väidavad, et noh, see on nende, osa nende kultuurist. ja tol hetkel ma lihtsalt äh, tahaks kellegi maha lüüa, eriti selle inimese, kes minu ees seisab ja kellega ma räägin, sellepärast et see on ju täiesti vastuvõetamatu. nii et selliseid tegusid äh, ei saa nendega ei saa nõustuda, neid inimesi tuleb karistada ja tuleb selgitada, et igalühel on õigus teada anda sellest, et mingisugune selline tegu on kuskil kavandamisel. ja ma tean ka konkreetsetest juhtumitest, mis näitavad, et jah, nende teemadega kuidagi toime tulla ei ole sugugi keeruline, aga just see kultuur kui ettekääne, see ei puuduta mitte ainult vägivalda. ma usun, et me räägime tervest ühiskonnast Euroopa Liidus ja see puudutab ka inimesi, kes on siia alles hiljuti jõudnud. peame saatma neile väga selge sõnumi. Euroopa naine on vaba, tal on kõik õigused, tal on absoluutne vabadus ise otsustada, kas ta tahab õppida, töötada, äh, mis valdkonnas, kas ta abiellub, kui mitu last ta saab, kui üldse nii et selline on Euroopa naine, need on tema õigused. nii et me peame selle väga selgelt välja ütlema, kui me räägime äh, võrdõiguslikkuse äh, võitlusest, äh, sest et kui me seda ei tee, siis oleme me lihtsalt silmakirjalikud, kes ainult muudkui räägivad, aga ei tegutse. vabandan, et siin, kui ma tooli peal istun, siis ma ei saa nagu kirglikumalt kõneleda, aga nii on. I know I speak too long uh jah, ma tean, et ma olen liiga pikalt rääkinud, aga hakkan siis vaikselt lõpetama. ja võib-olla siis vaid jah, üks minut veel. daamid ja härrad, varsti toimuvad valimised. ja ma tõesti olen veetnud palju tunde täiskogus, nii et ma seega tean, kui oluline on see, et pärast kahekümne neljandat maid oleks Euroopa Parlamendis vastutustundlikud targad inimesed, hea segu erinevatest rahvustest, kultuuridest, naistest, meestest, noortest, vanadest. nii et oleks ähm, hea tasakaal ja head inimesed, seda Euroopal vaja on. ja sellepärast veel kord julgustaksin naisi valimistel osalema, tänan. Thank you very much, komisjonär, thank you suur aitäh, suur aitäh ka kogu selle koostöö eest. ja nüüd annan sõna proua Virginia Langbakile, kes on Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktor, kes teeb ülevaate naiste positsioonist poliitikas täna, palun. Really suur tänu, mul oli väga hea meel näha ja kuulda, et auväärne paneel andis teile aimu nendest äh, tendentsidest, millest äh, ka mina fakte esitlen. jah, palju on tehtud, aga me peame oma jõupingutusi veel suurendama. alustan äh, mõnest faktist, mida ajakirjanikega juba mõne päeva eest arutasime mina leian, et on väga tähtis, et äh, inimesed, kes on siin rahvusparlamendide esinejad, ka sellega kursis oleksid. üks väga huvitavaid asju, kui me vaatame aastat tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa, kui valiti otse esimene parlament siis, siis seitseteist protsenti sellest moodudas naised, nelikümmend aastat hiljem pea veidi enam kui kaks korda rohkem naisi parlamenti valiti, Euroopa Parlamenti. miks on äh, need edusammud nii aeglased, kui me vaatame Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikku indeksit, sada tähendab, et mingisuguseid soo, soolisi lõhesid ei ole, mehed ja naised on absoluutselt võrdsed. et te näete sellest numbrist, et me ei ole saavutanud isegi poolt sellest ning siin on riikide statistika, kuhu me oleme jõudnud äh, võimu küsimustes, kas siis poliitilise või majandusliku otsuste langetamise. Te näete siin, et lõhed on väga suured. nagu volinik rääkis, see toimub endiselt kahekümne esimesel sajandil ning kui te vaatate neid numbreid, tekib küsimus, miks see nii on. kui me vaatame ministeeriumeid, ministreid, keskmiselt Euroopa Liidus naiste arv parlamentides on madalam kui Euroopa Parlamendis. ministrite arv, äh, protsent on enam-vähem sama. ehk on teil hea teada, et umbes aasta tagasi töötasime välja vahendi äh, rahvusparlamentidele ja loodetavasti ka Euroopa Parlamendile uuele järgmisele, mille abil analüüsitakse, millised on need takistused, et ei saavutata võrdset esindatust. mis on takistused äh, naiste jaoks äh, Äh, kultuurilised või ahistamisega seotud, äh, kõik need takistused, mis võivad naiste teele tekkida, teel juhi positsioonile ja siis vastavaid muudatusi sisse viia. ma tean ka, et komisjonis töötatakse välja äh, ka süsteemi, kuidas naised saavad üksteist toetada äh, Äh, peaksime vaatama, kuidas rahvusparlamendid saavad üksteist toetada näiteks heade tavade kaudu või, või midagi. nagu Horvaatia president ja volinik rääkisid, on nii palju põhjuseid, mida me lihtsalt eirame, äh, aga tulemusi ei näe. olukord ei saa samaks jääda. samuti räägiti kvootidest. mina põhjalikumalt kvootidest ei räägi, aga meie analüüsid näitavad, et kvoot ei ole võluvits, mis probleemi lahendaks, aga see on üks võimalus lükata muutused käima see on üks element, mida me äh, selle aasta oktoobris käivitatavast indeksis äh, uurime. me näeme, et need üheksa liikmesriiki, kes on kvoodid kasutusele võtnud, kaheksa, kui Horvaatia välja arvata, kaheksal on õnnestunud äh, naiste osalust parlamentides suurendada. see näitab, et üleminekumeetmena on see väga kasulik ja see aitab inimestel hakata mõtlema nende teemade peale. nagu president ütles, et äh, kogutakse kõigepealt mehed kokku ja siis hakatakse vaatama, kuidas naisi lisada. selline mõtteviis peaks muutuma me teame, mis toimub, me viisime läbi äh, uuringu ka Austria eesistuja jaoks ja me näeme, et äh, nooremad naised on äh, rohkem haavatavad ahistamise ja interneti ahistamise ees nende puhul sallitakse vähem seda, et nad kõnelevad samamoodi nagu kõik teised näiteks ja te näete, et me peame selliseid asju muutma, me ei saa öelda, et see on lihtsalt osa meie kultuurist või midagi sellist. mõned äh, aruanded veel, arutasime noortega kümnest liikmesriigist põhjuseid, mis neid tagasi hoiab või mis heidutab neid äh, poliitikasse suundumast äh, nagu te näete, tüdrukute jaoks on palju rohkem põhjuseid ja tegelikult kõik, meie kõik mõjutame neid, meie kujundame noorte suhtumist. me peaksime kujundama seda suhtumist positiivselt, ent me näeme, et on veel probleeme, mis tulevad lahendada. nagu ma ütlesin, nelikümmend aastat tagasi alustasime äh, teosammul edasi liigume, see ei ole vastuvõetav. sellest küsimusest räägitakse tänapäeval palju rohkem, on erinevaid kampaaniaid ja algatusi ka kodanikuühiskonna poolt. me ei saa jätkata teosammul, me peame kiiremini edasi liikuma. väga tähtis on ka see, et me üksteist toetaksime, et naised toetaksid naisi, mehed eh, samuti kaasa lööksid et olukorda muuta ning ma loodan, et äh, peatsetel valimistel toetavad ka rohkem naisi, naiskandidaate, aga ka mehed. suur tänu! aitäh! Äh, suur tänu äh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi esindajale. nüüd annan sõna paneelide moderaatoritele. tänased kaks paneeli arutavad naiste tõelist võimu poliitikas, kuidas seda võimendada ning noorte naiste rollist poliitikast. kutsuksin äh, nüüd siia esimese paneeli osalejad, et nad saaksid äh, poodiumil kohad sisse võtta. Euroopa Parlamendi liige Agnieszka Kozlovska-Raževits Poolast äh, on esimese paneeli moderaator doktor Henrika Bosniarts Poolale veab Taani konföderatsiooni president, Business Europe'i asepresident ning Poola naistekongressi asutaja. doktor Meril Kenny, kes on äh, Edinburghi ülikooli vanem lektor äh, soo- ja poliitika küsimustes ning Angeelika Münnar, Euroopa Parlamendi ja meie äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige. annaksingi sõna esimese sõnajärje üle esimese paneeli eh, moderaatorile proua Agnieszka Kozlovska-Reževitšile. Eh, good morning, <clears throat> good morning everybody. tere hommikust kõigile, vabandan, eile läks mul hääl ära. nii et palun kasutage kõrvaklappe, ma usun, et läbi tõlke kõlan ma palju paremini, palju meeldivama häälega tervitaksin äh, ka omalt poolt kõiki esimesel äh, paneelil, kus me arust-, arutame naiste tõelist võimu poliitikas ning kuidas seda võimendada. mul on väga hea meel, et paneelis on järgnevad äh, kõnelejad, doktor Henrika Bornjaš, doktor Merl Kenny ja meie Euroopa Parlamendi rahvasaadikust kolleeg Angeelika Mlnar, ALDE fraktsiooni esindaja. enne kui annan sõnajärje meie fantastilistele hiilgavatele kõnelejatele lisaksin ka omalt poolt mõned äh, sõnad. me nägime arve juba, me teame, kuhu me oleme jõudnud naiste osaluse edendamisega poliitikas. me oleme näinud, et nende naiste hulk, kes poliitikas osalevad, on kasvanud ka tipp tipp-positsioonidel on naisi rohkem, aga sellest ei piisa selleks, et võrdselt seda maailma juhtida. seega me peaksime arutama, mis on need takistused, mis äh, takistavad meil saavutamast äh, vastuvõetavat äh, hulka naisi poliitikas raha, aeg eh, ning võrgustikud on olulised elemendid. raha on iga valimiskampaania oluline osa, poliitikud teavad, kui suur roll sellel on ning kuidas mõjutab see kampaania edu. aeg, me teame ka, et eh, aeg erineb, kuidas inimesed saavad aega kasutada, mehed ja naised. me teame, et naised töötavad kümme tundi rohkem nädalas, viissada kakskümmend tundi aastas seega kui palju saaksid ära teha viiesaja kahekümne tonniga, püüame nüüd iseendale selle küsimuse vastata ning võrgustikud, kontaktid, teave, teave on poliitikas informatsioon kõige olulisem. me peame leidma kompromissi selleks, et leida ühisosa viia ellu meie kõrged ambitsioonid. seega, kui me ei ole osa mingist võrgustikust, kui puuduvad kontaktid, ei saa väga palju ära teha. on räägitud ka stereotüüpidest, mille järgi naised paigutatakse madalamatele positsioonidele, neid koheldaks, koheldakse ebaväärikalt, isegi alandavalt minu, äh, mäletan, kui minu äh, kolmekümneaastasest poliitikast sõbrast, kellel oli äh, doktorikraad, sai spordiministriks. temal paluti tõestada oma kvalifikatsioone ajakirjanike poolt selleks, et näidata, et ta ei sobi selleks aga samas eh, meespoliitikuid, meesministreid eh, ei eh, piiratud selliste küsimustega, neid, nendelt küsiti lihtsalt reformide kohta, mida nad kavatsevad läbi viia. millest siis selline erinev kohtlemine? selline olukord vihastab, et miks peavad naised pidevalt ennast kellelegi tõestama miks ei pakuta neile juhikohti, kui nad on parimad kandidaatide seast? ning lisaks tuleb rääkida ka naiste nähtavuse või nähtamatuse probleemist poliitikas. kui ma töötasin Poola valitsuses, siis äh, töötas terve armee naisi ministeeriumis. nelikümmend protsenti naisi äh, äh, osales äh, selles töös äh, ning eh, see, eh, mehed ei soo-, aga see arv oli kõrge lihtsalt sellepärast, et mehed ei soovinud selles valdkonnas töötada. ometi ei mäleta keegi nende neljakümne protsendi aseministrite naiste nimesid, kes töötasid väsimatult, ent anonüümselt eh, oma meessoost ministrite heaks. ning see iseloomustabki naiste rolli, naised töötavad kardina taga äh, nähtamatult ja see on äh, nii poliitikas kui ka mujal. ning äh, tõesti, see vihastab mind. see on ebaõiglane nelikümmend protsenti aseministrit, see on äh, terve hulk, suur hulk naisi, kes soovivad juhtida, aga mida me saaksime teha selleks, et suurendada nende naiste nähtavust ja võimalusi jõuda kõrgetele poliitilistele ametikohtadele? me näeme, et äh, nad on küll kõrgel ametikohal, aga neil ei ole tegelikku poliitilist võimu. Neil ei ole võimalik midagi kontrollida või, äh, või kohandada, mõjutada neid poliitikaid, millele nad alla kirjutavad. enamik meist ei näe kunagi, kuidas need ametikohad täidetakse, mis toimub suletud uste taga kutsun teid kõiki üles osalema selles arutelus ning äh, esimesena annaksingi sõna äh, proua Henrika Pohniarile, äh, kes saavutas, kes jõudis kõrgele positsioonile ja ei ole senimaani sellest loobunud. annan teile sõna, palun. Good morning, Agnieszka. tere hommikust, aitäh, Agnieszka. esimene kommentaar ma Äh, ei äh, võtaks oma e, e, e, esitlust äh, üksipulgi läbi, aga kui te soovite seda saada, siis see on võimalik, sest see sisaldab väga palju informatsiooni. mul on olnud võimalus uurida mitmeid valdkondi, osaleda mitmes valdkonnas, ka poliitikas ja, ja majanduses minu jaoks on kõige tähtsam küsimus, kui me räägime naiste rollist nii poliitikas kui äh, ettevõtluses, see, et nad ei äh, jõua selle tohutu võimuni. me ei saa ära kasutada seda tohutut potentsiaali, mida naised äh, endast kujutavad see on äh, meie jaoks tegelikult väga kasulik ressurss ja me peame leidma selliseid äh, vahendeid, mis aitaksid meil lõpuks äh, kiirendada naiste jõudmist võimule lähemale. on väga palju sarnasusi poliitika ja ärimaailma vahel, kui Agnieszka rääkis aseministrite hulgast, kes tegelikult kogu töö ära tegid ärimaailmas on tegelikult samamoodi, keskmises pangas on kaheksakümmend protsenti töötajatest naised, viiskümmend protsenti keskastme juhtidest on naised ning eh, kui me vaatame haldusnõukogu, kui seal on ükski naine, siis loetakse seda juba suureks eduks. ja poliitikas on täpselt samamoodi. mulle tundub, et me peame äh, uurima, mis toimub nendes kahes valdkonnas. üks ju tegelikult sõltub väga suuresti teiseks, Agnieszka rääkis ka rahast äh, ja see on äh, tõepoolest üks nendest äh, elementidest, miks naised poliitikast eemale jäävad. siin valdkonnas ei ole võimalik ilma rahalise toetuseta kuhugi jõuda. naiste jaoks on palju olulisem ka võrgustike loomine, kontaktide leidmine palju rohkem kui meeste jaoks, enamik ajast meil on vaja äh, teada, tunda ja mõista üksteist ning teiseks, kui naised soovivad midagi koos teha, siis äh, peavad nad ka üksteisele meeldima. vastupidiselt meestele, kes võivad äh, vi-, vihata üksteist, pole midagi, võtame mõned õlled ja ajame äriasju sellest vaatepunktist tahaksingi ma jagada teiega naistekongressi kogemusi. kümme aastat tagasi see asutati ja see on täiesti ainulaadne süsteem, mille oleme Poolas loonud. esimest korda ei ole meil äh, me oleme näinud organisatsiooni, mis koondab kokku kõik naised äh, poliitikas või meedias ja teistes valdkondades. nüüd on see tehtud ja kümme aastat äh, oleme teinud äh, väga rasket tööd lihtsalt selle nimel, et me räägiksime kõik mõistetavalt samast, samadest asjadest. minule ärinaisena kui ma räägin Poola juhtivate feministidega, siis mulle tundus, et ma räägin justkui kellegagi, kes on pärit teiselt planeedilt ja nii oli see ka äh, teiste jaoks ja pärast kümmet aastat koos töötamist ma tean, et tegelikult on see võimalik. nii me saame aidata naisi poliitikas, naisi ettevõtluses. ma ei tea, kas selline lahendus toimiks igas riigis, ma ei ole kuulnud äh, taolistest organisatsioonidest teistes äh, riikides ja see on kõige tugevam äh, sotsiaalne liikumine peale Poola äh, Äh, solidaarsuse liikumist. tuhandeid naisi üle Poola see koondab ja mis veelgi tähtsam, naised tunnevad üksteist piirkondades, see on äh, rohujuure tasandi liikumine ja see ei toimi nii, et meil on struktuur ja juhid ja siis inimesed peavad järgima, ei. me tegutseme kohalikul tasandil, väikelinnades, külades äh, ja viimastel kohalikel valimistel me nägime, et see toimis ideaalselt. väga paljud naised, kõige suurem hulk naisi otsustasid kandideerida ning üks naistekongressi suurimaid saavutusi oli see, et aastal kaks tuhat üksteist õnnestus meil just kas äh, nende väikeste võimaluste valguses, mis toona oli, saavutada väga head tulemused, mis üllatasid äh, teisi meil õnnestus äh, minna äh, parlamenti, veenda parlamenti liikmeid äh, valimisnimekirjades rakendama kvoote. ma usun, et mida kauem ma ettevõtluses tegutsen või poliitikas tegutsen, seda tugevamalt ma kvoote toetan. mulle tundub, et kui toimub arutelu, et jah, et see on väga keeruline vahend, naised tunnevad ennast kehvasti, nad tunnevad, et nad ei ole kvalifitseeritud äh, see on mm, naeruväärne. me peame aastaid ja aastaid äh, äh, keht-, kehtinud olukorda muutma ja selleks ei ole lihtsalt piisavalt aega ilma kvootideta. Äh, meil on mõned aastad naiste rolli tugevdamiseks, meestel on selleks olnud sadu aastaid ja ning ma usun, et on ka üha rohkem mehi, kes seda mõistavad. võib-olla poliitikas, kuna Agnieszka äh, soovis nõuandeid, kuidas me saaksime kiirendada äh, naiste võimestamise protsessi poliitikas, aga tegelikult ka ärimaailmas on äh, see samasugune, me peame me, me peame leidma oma sõbrad kes meid toetavad, ka ettevõtluses on sama. mehed on otsustanud, et nende ettevõttes ja ka ühiskonnas on hea, kui juhtivatel positsioonidel on rohkem naisi. ja mulle tundub, et ka poliitikas on samamoodi. see ei ole sõda, see on koostöö. mulle tundub, et pärast mitmeid aastaid tegevust on meil lõpuks võimalus kasutada äh, seda, kuna me näeme, et ühiskonnas on üha rohkem toetust sellele, et suureneks naiste roll. inimesed soovivad, et rohkem naisi osaleks poliitikas, osaleks ettevõtluses ja neile sobib see. see ei tekita inimestes ebamugavust. kasutagem seda võimalust, ärgem hoidkem end tagasi, teeme oma töö ära me peame seda tegema oma perekondade, ühiskonna ja Euroopa Liidu jaoks. mida kauem me arutame erinevaid ideesid lihtsalt selleks, et me tegudele asuksime, seda kauem läheb aega sellega, et me jõuaksime võrdse ühiskonnani. aitäh! Uh, thank you very much, uh, Mrs President. <clears throat> mina leian, et et see lähenemine on õige ja annaksin nüüd sõna Merel Kennile, kes on Edinburghi ülikooli dotsent. aitäh võimalusele esineda siin rahvusvahelise naistepäeva eelõhtul. räägin barjääridest millega naised poliitikas silmitsi on ning strateegiast naiste osaluse suurendamiseks poliitikas ning õppetundidest, mida, mida meie oleme kogenud Šotis, Ühendkuningriigis, aga millel võib olla paralleele teistes kontekstides ja mujal. Šotis, kust mina pärit olen, on meil mitmeid esimesi naisi olnud poliitikas viimastel aastatel ning Nicolas Sturgeon on esimene naispeaminister Šotis kaks tuhat neliteist. kuni hiljutise ajani oli, olid kolm partei suurima erakonna juhti naised ning lisaks oli väga olulistel positsioonidel kõigist erakondadest naisministreid. ent seda tuleb vaadata laiemas kontekstis ning laiemas kontekstis on näha, et kõigil poliitilistel tasanditel Ühendkuningriigis ja mujalgi on naised alaesindatud. Šoti parlamendis on äh, naiste osalus peatunud ning kaks tuhat kuusteist äh, valimistel valiti kolmkümmend viis protsenti nelikümmend viis naist, mis on sama proportsioon, mis varasematel valimistel, nii et mingit muutust ei ole. meil ei ole Šoti parlamenti valitud veel värvilist naist, nii et äh, naiste esindus Äh, Šotis nagu paljudes teistes riikides ei ole veel saavutanud seda, mida oodatakse. meil on olnud häid äh, aegu, aga praegu tundub, et see protsess on peatunud. vaadates äh, seda asja ülemaailmses kontekstis, naiste esindust poliitikas, millest juba siin räägitud on, teame, et see on nii üle kogu maa, maailma, nii seadusandlikes kogudes kui täitevvõimus kakskümmend neli protsenti maailma parlamendi liikmetest on naised ja, ja kui vaadata selle, sellele arvule otse, otsa, siis on oluline mitte rääkida ainult naiste alaesindatusest, vaid rääkida ka meeste üleesindatusest, mis tähendab, et mehi on üle seitsmekümne viie protsendi üle maailma parlamentides. ainult kolm parlamenti maailmas on praegu, kus on sugude võrdõiguslikkus ning äh, Šoti on praegu maailma pingereas langenud. kaks tuhat kolm, kui Šoti oleks olnud maailma pingereas, siis me oleks olnud neljas maailmas, praegu oleme kolmekümne teisel kohal. ning äh, samuti on see asi ka paljude teiste Euroopa riikidega, mis ei ole enam ähm, selle pingerea tipus, teised riigid on meist mood mööda läinud, sest äh, seal on rakendatud äh, kiiret soolise võrdõiguslikkuse vallas edasiliikumise meetmeid, sealhulgas tugevaid kvoote nii et eh, mis siis selgitab neid mustreid ja mida meil on vaja selleks, et suurendada naiste võimu poliitikas? ning äh, eh, Pipeno äh, uurijad Pipenos ja Monalina Kruk on välja toonud siin institutsioonilise raamistiku, naiste kodaniku poliitilised õigused ning äh, kvoodid on muuhul muide kirjutatud ka mitme riigi põhiseadusesse maailmas mis aitab äh, naisi mobiliseerida, naiste esindatust mobiliseerida. oluline on ka valimissüsteem ning äh, õiguslikud kvoodid erakondadele. kui me vaatame äh, kahtekümmet tipus olevat parlamenti naiste osaluselt parlamentidevahelise liidu andmete põhjal, siis näeme, et et enamuses neist on kas erakonna või parlamendi kvoodid või muud sarnased meetmed aga olgugi, et valimissüsteemid ja naiste esindatuspoliitikas on äh, seotud, ei jätku sellest, äh, nagu andmed näitavad, et naiste esindatust poliitikas suurendada. ent peamiseks barjääriks enamustes riikides naiste poliitikasse pääsemisel on, on erakonnad. naised ei saa lihtsalt otsustada, et nad kandideerivad, nad tuleb kõigepealt kandidaatideks määrata erakonna sees. ning äh, just erakonnad, nagu uuringud näitavad, toimivad siin niisuguste kontrollväravatena. viimastel aastatel on üritatud äh, mitmeid algatusi käima lükata, et naisi julgustada poliitikasse minema. mentorlus, äh, finantstoetus ja nii edasi, need programmid on väga olulised, et arendada naiste võimekust, aga riskiks on siin see, et jäetakse mulje, et naiste alaesindatuse probleem seisneb või on seotud naiste endi seisukohtadega. tegelikult näitavad andmed aga, eh, et probleemiks on peamiselt erakonnad, naised, naisi ei valita erakondades kandidaatideks ja, või siis ei määrata kandidaatideks seal, kus neil on head eduväljavaated kui nõutakse naiste määramist kandidaadiks eh, näiteks kvoodi põhjal, siis naised leitakse et kui on äh, nõudmine, siis, siis on ka pakkumine. nii et kvoodid äh, survestavad erakondi ja näitavad, et hästi, hästi kavandatud kvoodid ja kvoodid, mida tõesti nõutakse ja mille järgimist tagatakse, võivad toimida. viimane asi, millest ma tahtsin rääkida, on institutsiooniline parlamendireform, mis puudutab töötingimusi ja tööaega äh, juhtide värbamist, lastehoiu korraldamist. ning see on oluline mitte ainult naiste tõmbamiseks poliitikasse, vaid, vaid oluline ka saavutamaks seda, et naised uuesti kandideeriksid, näiteks Šoti parlament nii praktikas kui sümboolselt eh, järgib seda eh, oma töökavas ja tööaegades ning eh, tagatakse ka parlamendi külastajatele äh, külastajatele lastehoiuteenus ning lubatakse parlamendis rinnaga toita. ning äh, hiljuti, hiljutine küsitlus näitas, et äh, need meetmed on saanud ulatusliku toetuse. aga see ei ole nii kaugeltki igalt poolt, näiteks Ühendkuningriigi äh, alamkojas, kus on sätted selle kohta, et mõõk tuleb riputada seinale enne parlamendi sisenemist, aga lastehoidu tagatud ei ole mõned mõtted nüüd eh, selle kohta, mida me oleme õppinud Ühendkuningriigis nii positiivses kui negatiivses plaanis seoses naiste esindatusega poliitikas ja see on seotud eh, teiste kontekstide ja teiste riikidega ka, võib-olla saame küsimustega seoses seda käsitleda. esiteks, muutused on võimalikud, aga nõua, nõuavad seda, et me tähelepanelikult olukorda jälgime. me, me saame soolisele võrdõiguslikkusele tähelepanu pöörata, aga me ei saa eeldada, et automaatselt kõik paremini paremaks läheb ja me näeme, kuidas ajaga võib toimuda tagasilangus, näiteks ma rääkisin me rääkisime täna juba sellest, mitu aastat läheb selleks, et sooline võrdõiguslikkus saavutatakse, aga see eeldab loomulikult, et kogu aeg on edasiminek, tagasilangusi ei ole. teiseks, arvud on olulised, näiteks meil on andmed selle kohta, et poliitika on erinev, kui naisi on rohkem Šotis ja teistes äh, seadusandlikes kogudes ning muutub poliitika tegemise viis aga arvud ei ole kõik ning need suhted on loomulikult keerulised. Need on seotud institutsioonilise dünaamikaga, erakonna dünaamikaga, tõenäosus on suurem, et sooliselt paremini tasakaalus seadusandlik kogu pöörab rohkem tähelepanu naiste õigustele ja muredele, aga see ei pruugi nii olla ning teine, viimane küsimus on, kas kvoodid toimivad. kvoodid annavad meile paremad arvud ning rahvusvahelised andmed näitavad, et kvoodid on kõige parem strateegia tagamaks oluline suurenemine naiste esindatuses poliitikas, aga aga nendest ei jätku üksi. Nendega peab kaasas käima tegevuskava ja pühendumus sellele teemale erakondade poolt, peavad olemas olema sanktsioonid nende rikkumise puhuks. ning ilma nende meetmeteta äh, naiste arv poliitikas võib jääda samaks või väheneda ning äh, kvoodid loomulikult ise ei võta maha kõiki tõkkeid naiste osalusele poliitikas, neid tuleb rakendada koos teiste reformidega, aitäh! aitäh, doktor Kenny! olen päri sellega, et kvoodid koos poliitilise tahtega on asjad, mis võivad aidata nüüd avaksin meie arutelu sessiooni liikmesriigide parlamentide liikmetele ning üritan anda sõna nii paljudele delegatsioonidele kui võimalik, aga praegu, aga meil on selleks ainult kolmkümmend viis minutit, nii et äh, paluksin kõigil, kes sõna võtavad, piirduda oma sõnavõtus kahe minutiga. esimesena saab sõna proua Marta Matrai Ungarist, palun. tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad! kõigepealt tahaksin oma naiskolleegide tervitused Ungarist teile edasi anda. praegu on väga oluline rääkida avatult ja, ja otsekoheselt naiste rollist poliitikas Ungaris oleme seisukohal, et ühiskondlikult ja inimlikult ning õiguslikult ei ole mingeid erinevusi meeste ja naiste vahel. ning sama printsiip seisab ka artikli viisteist lõikes kolm Ungari põhiseaduses, kus öeldakse, et naised ja mehed on võrdsete õigustega. samas on emotsionaalsed ja bioloogilised erinevused meeste vahel suured ning me peaksime tagama, et äh, naised järjest rohkem äh, löövad kaasa poliitikas. naiste kvoodi asemel äh, leiame, et tuleks usaldada naiste pädevust ja andekust ning pühendumust poliitikale või valmisolekut selles kaasa lüüa. meil on hea meel, et Ungaris järjest rohkem naisi leiab tee madalama ja kesktaseme ja kõrgemate juhtpositsioonideni kohalikes omavalitsustes äh, on väga palju naisi. Neid on omavalitsusjuhtide, omavalitsusjuhtide asetäitjate ametikohtadel ja nad teevad väga head tööd. praegu on meil sündimus langemas Euroopas ning äh, Lääs näeb lahendust sellele probleemidele rände toetamisel. Ungaris äh, läheneme sellele küsimusele teistmoodi. Ungari valitsus mõned äh, nädalad tagasi algatas peretoetuse programmi ning see näeb ette erinevad toetusmeetmed naistele, kes soovivad lapsi saada, kes ja samas enda haridust edendada või poliitikas osaleda või tööelus. naiste poliitikas osalemise olulisus on, on minu jaoks oluline selles, et naistel on oma probleemide lahendamise viisid ja lähenemised ning äh, seda on vaja rakendada ka seadusandlikus protsessis. Äh, äh. tänan, proua Matre, nüüd tahaksin anda sõna proua Boguslava Ožahovskale Poolast, palun. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, dziękuję. Damy ja härrad tervist, tervitan teid kõiki enda poolt ja tänan mind siia kutsumast. alustaksin optimistlikul toonil, esindan Poola senatit ja olen pärit piirkonnast kus, kus seitsekümmend viis protsenti ja ma räägin siin esindatusest, naise, naiste esindatusest senatis, seitsekümmend viis protsenti meie piirkonna esindatusest on naised, see on päris hea tulemus. paar sõna ka eh, esimesest parlamendiliikmest, kes oli kes esimesena äh, juhtis seimi Silesias. esimene seimi spiiker maailmas. teda peeti häbematuks, aga ta suutis äh, tööd juhtida ja naisi koondada, kirjutas äh, brošüüre ja juhtis kampaaniaid ning äh, põhjustas palju segadust või, või seda, seda kõike ta võis teha, aga ta andis igal juhul oma suure panuse sellesse, et naiste roll poliitikas Poolas suureneb. ning meil on siin väga hea näide, proua Hendrika Kabortnias on üks esimesi naisi, kes korraldas niisugusi üritusi nagu Poola naistekongress. aga loomulikult ei ole selles pildis kõik nii roosiline, sest meil on ka andmeid, mis näitavad, et naiste esindatus parlamendis, alamkodades ja kõrgemates kodades, isegi kohalikes omavalitsustes peaks jõudma võrdsele tasemele meestega alles aastal kaks tuhat kaheksakümmend äh, esindatuse osas, nii et kuuskümmend aastat. proua Carla Cavargas Portugalist. Carla Tabaras, palun. tere hommikust, räägin oma emakeeles portugali keeles ja palun äh, kasutada kõrvaklappe. kui me tahame, et naised poliitikas võimu saaksid, siis äh, kuuekümnendatel aastatel oli Portugalis parlamendis ainult viis protsenti naisi. nüüd on neid märksa rohkem. kakskümmend aastat äh, edasi on see arv suurenenud kakskümmend üks protsenti, kaks tuhat kuus oli meil esimene võrdõiguslikkuse seadus, mis vastu võeti ja, ja milles näeti ette kvoot kolmkümmend kolm protsenti naiste osaluseks liikmesriigi parlamendis ja mitmesugustes omavalitsuses. esimest korda saavutasime selle, et valimistel osales kolmkümmend kolm protsenti naisi aga sellest ei piisa ning seetõttu on praegu esitatud uus seaduseelnõu, milles pak-, milles soovitakse kvooti tõsta neljakümne protsendini ning see võeti tegelikult veebruaris vastu. järgnevatel Euroopa valimistel ei, selleks ajaks ei pruugi see veel jõustuda, aga vähemalt järgnevateks valimisteks on see kindlasti juba jõus ning äh, on ette nähtud ka sanktsioonid juhuks, kui vastavat protsendimäära ei järgita. siis lihtsalt äh, vastav kandidaatide nimekiri, sanktsioon on, et kandidaatide nimekiri ei võeta vastu. nüüd otsustusprotsess, meil räägiti juba sellest, et erakonnad on väga olulised. tõesti on nii, et järjest rohkem naisi on nimekirjades eri poliitiliste ametikohtade eh, taotlejate nimekirjades, aga lõpuks valitakse nendele kohtadele ikkagi mehed ning seda tuleb muuta, me oleme veendunud selles, et tulevikus ka, ka siin on võimalik saavutada oluline edasiminek, oluline on ühtselt nõuda neid muutusi. see on see probleem, millega me tegelema peame. aitäh! tänan, proua Tabaras! nüüd äh, proua Marie Pierre Rixon Prantsusmaalt. aitäh! mul on väga hea meel esindada Prantsusmaad siin täna seoses äh, rahvusvahelise naiste õiguste päevaga, mille, mida korraldab Euroopa Parlament. naiste osalus poliitilises elus on Äh, olen Rahvusassamblees naiste õiguste delegatsiooni juht. võrdõiguslikkus on Prantsusmaal väga oluline põhimõte, mis on juba tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast meie põhiseaduses ning millega seoses on vastu võetud mitmeid seadusi, et äh, seda põhimõtet rakendada. Need järk-järgulised edasiminekud õigusaktide plaanis on äh, andnud meile kohustuse võrdõiguslikkuse poole püüelda ning äh, naiste esindust suurendada kõigil tasanditel. meie parlament ja valitsus on astunud otsustavaid samme võrdõiguslikkuse tagamiseks näiteks äh, nelikümmend kaheksa protsenti on meie fraktsioonis, äh, Republika Marši fraktsioonis äh, naised, viimastel valimistel saavutasime selle tulemuse. ning kohalikul tasandil oleme praegu astumas samme, et tugevdada kohustusi jõuda naiste võrdsema esinduseni, sest paljudes kohtades see nii veel ei ole poliitilist tahet on siin vaja ja võrdselt äh, õiguslike meetmetega olemasolevate takistuste kõrvaldamiseks. Prantsusmaa on juba aastakümneid ja sajandeid edendanud naiste õigusi. loomulikult ei ole me veel kõik saavutanud ja peaksime jõupingutusi jätkama. ning äh, võrdõiguslikkusega seoses äh, lõpuks tsitaat, mis ütleb, et et äh, konstitutsioon ei ole midagi väärt, kui kõik riigi inimesed ei os-, ei ole osalenud selle kirjutamisel. aitäh, proua Erikson! ning nüüd saab sõna proua Viktoria Smilita-Nielsen äh, Leedust. Uh aitäh, daamid ja härrad! esindan Leedu parlamenti, kus meil on alla kahekümne viie protsendi naisi ning ausalt öeldes ma räägin täna mm, kadedusega, kuulates Hispaania kolleegi saavutust, kes äh, ütles, et neil on valitsuses kuuskümmend seitse protsenti naisi. meil äh, paraku äh, jõudsime hiljuti suhteliselt kurva numbrini, meil on null protsenti naisi valitsuses. ma loodan, et see on ajutine aga ma kardan, et äh, see on osa niisugusest laiemast pildist ja tagasilangusest, mis on toimunud soolise võrdõigusli plaan, võrdõiguslikkuse plaanis juba mõnda ja mõnda aega juba toimunud. probleem, millega me põrkume, on see, et naised, kes valitakse parlamenti, niisugused noorpoliitikud, siis nad äh, hakkavad tegelema niisuguste pehmemate nii-öelda naiste teemadega ja, ja neil on seetõttu raskem läbimurde ja, ja tippu, tippjuhiks äh, tõusta, et mida, mida ülespoole meie hierarhias liigume, seda vähem naisi on. veel üks probleem, millega me oleme hiljuti silmitsi olnud, on mina ka liikumine, kus isegi naisajakirjanikud, kes sellest teemast kirjutavad, on eh, saanud ähvardusi ja on saanud eh, väga, väga negatiivse kogemusi, näiteks eh, küberahistamine, lihtsalt sellepärast, et nad selle teemaga tegelesid ja seda ei ole teinud mitte ainult mehed, vaid paistab, et ka teised naised ning küsimus ongi minu jaoks, mida me siis valesti teeme, mis puudu on? ning vastuseks võiks pakkuda, et Euroopa äh, on, olgugi et Euroopa on väga hea koht, kus naisena elada, on siin veel nii mõndagi ära teha ning ma kutsun üles meie meeskaaslasi omalt poolt aitama, sest eh, seda tehes nad aitavad mitte ainult naisi, vaid ühiskonda tervikuna. aitäh, proua Nilsen. nüüd eh, Mariela Aristidou Küproselt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 Um, thank you very much. Now I'd like to take, to give the floor to Miss. aitäh, nüüd äh, proua Kristiina Juris-Niti Rumeeniast. Uh, thank you very much um,. I am honored to take part in the. aitäh. mul on suur au osaleda parlamentidevahelise komitee koosolekul seoses äh, naistepäevaga kaks tuhat üheksateist, aga sooviksin rääkida prantsuse keeles sest ma olen äh, prantsuse keele õpetaja. võrdsete võimaluste osas ja rääkimaks äh, sellest, et tuleb toetada naiste autonoomia suurenemist ja osalemist poliitikas, siis äh, Rumeenia, mida mina esindan, võrdõiguslikus komisjoni esinaisena Rahvusassamblees ehk siis esindajate kojas. siin on meil viis, viiskümmend kaks protsenti naisi riigis, aga parlamendis on meie esindatus märksa väiksem, kaheksateist protsenti ainult, umbes Euroopa tasandil on meil kolmkümmend kuus koma kaks protsenti naiste esindatus nii et eh, lubage, et ma rõhutan, et eh, siin on rekordiga tegemist, kakskümmend üheksa eh, aastat pärast kommunistliku režiimi langemist on kõrgemas seadusandlikus kojas Rumeenia senatis nüüd olukord niisugune, et naisi on ainult üksteist protsenti. võrdõiguslikkuskomisjoni juhina esindajate kojas olen teinud õigusloome ettepanekuid vastu võtta kvoot valimisseadusesse ning see ei ole esimene katse eh, niisugust kvooti vastu võtta eh, minimaalselt kolm, kolmkümmend protsenti naisi valimisnimekirjades kohalikel omavalit-, kohalike omavalitsuste valimisel. Eh, ja on esitatud ka parlamendivalimistega seoses neid kvootide ettepanekuid, aga need ei ole saanud piisavat poliitilist toetust. praegu on meil Euroopa Nõukogu praegu oleme nõukogu eesistuja ja me rõhutame selle eesistumise käigus muuhulgas ka võrdsete võimaluste olulisust, sest praegu ei ole reaalseid meetmeid astutud siin. sellega seoses võiks veel mainida, et me, meil on praegu esimene äh, peaprokurör, proua Kovešigi, kellest võib saada ka Euroopa prokurör ning andmed ja uuringud naiste kohta näitavad, et mida suurem on naiste osalus poliitikas, seda, seda aktiivsem on riigielu ja seda paremini riigil läheb. lõpetuseks võib öelda, et et naiste kvootide teema on, peaks olema prioriteet Rumeenias ja Euroopas ja ma loodan, et äh, kaks tuhat kakskümmend järgmistel valim-, järgmisteks valimisteks õnnestub meil kvoodid viia ka äh, ka meie valimisseadusesse, ma tean, et viieteistkümnendal jaanuaril võeti vastu Euroopa Parlamendi resolutsioon sellel teemal. nii et kvootide mõju on väga positiivne, mitte ainult naistele ja tüdrukutele. naistel on võim maailma muuta, aitäh! suur aitäh teile, proua jurisniidi, proua Maria Bellariti Kreekast suur tänu. jah, Kreekas nagu ka enamuses Euroopas on naiste kohalolu otsustavatel ametikohtadel veel eriti väike, nii et võime rääkida poliitilisest tõrjumisest ning loomulikult see käib täielikult vastuol-, on täielikus vastuolus siis nii-öelda poliitilise võrdsusega. nii et naiste positsioon poliitikas, see tähendab seda, et me peame eristama siin kahte asja, ühelt poolt naiste esindatus ja teiselt poolt naiste osalemine poliitikas põhimõtteliselt tuleb sooline mõõde võtta sisse poliitikasse. meil ei ole vaja mitte ainult rohkem naisi, vaid ka selliseid naisi, kes suudavad ise selle soolise mõõtmega tegeleda, kui nad juba poliitikas on. nii et naiste poliitiline esindatus kvoodid jah, on äh, oluliseks instrumendiks, kuid äh, me ei peaks piirduma vaid kvootidega selleks, et suurendada naiste osalemist poliitilises elus, näiteks äh, peaks meil olema ka hoopis sihipärasemaid meetmeid, kui mul oleks rohkem aega rääkida, saaksin teile tuua ka konkreetsemaid näiteid. aga igal juhul ma ei mõista, miks me ei ole võimelised äh, protsesse kiirendama, näiteks miks me ei suuda arendada era- ja tööelu äh, ühildamist. meil peab olema lihtsalt rohkem võimalusi lastehoiuks, jah, loomulikult äh, siin on ka head ettepanekud Euroopa Parlamendilt, aga vaadakem seda asja laiemalt nüüd äh, valimisnimekirjades nelikümmend protsenti naisi Kreekas, sellest saab nüüd tegelikkus ja sama käib ka äh, parlamendi, Kreeka parlamendi valimiste kohta. kui me tahame naiste osalemist äh, tugevdada, siis kindlasti on oluline just poliitiliste erakondade roll ühtlasi peaks olema seotud ka erakondade rahastamisega ja kahjuks ei ole mul rohkem aega, muidu saaksin sellest veel pikemalt rääkima, rääkida. suur aitäh teile, proua Kardina Meier Taanist. palun piirduge kahe minutiga, sellepärast et meil on aruteluks väga vähe aega. suur aitäh, suur aitäh, et äh, andsite mulle võimaluse siin äh, täna viibida. nüüd, kui rääkida Taanist, siis ilmselt paljud mõtlevad, et me oleme teistest sammu võrra ees soolise võrdõiguslikkuse osas. fakt on aga see, et enam see nii ei ole, kuigi see kunagi nii oli. Taanis on tegelikult, võtavad isad vanemapuhkust vaid kümnel protsendil juhtudest, nii et see on kaugel maas teistest Põhjamaadest, Norrast, Soomest, Rootsist ja teistest. seitsmeprotsendiline täiesti seletamatu palgalõhe, vaid kolmandik parlamendi kohtadest on täidetud naistega nii et äh, nagu näha, siis äh, Taanis on probleeme endiselt, kuid tegelikult Taani valitsus ei soovi üldse mingisuguseid äh, otsuseid vastu võtta, muuhulgas näiteks kvootide osas. me peaksime aga mõistma seda, et iga inimene on vaba ja ta peab ise saama otsustada, eh, mida ta tahab teha, hoolimata kõigest muust nii et Taanis ongi just see vabaduse kontseptsioon seotud indiviidiga, et tema ise saab otsustada nii et me peaksime nüüd aga võib-olla ümber vaatama selle vabaduse kontseptsiooni, kui tegelikult naine ei ole ju vaba, kui ta peab äh, hakkama saama äh, klaaslae fenomeniga või ta tegelikult ja kui sa oled esine, esimene naiste, naispeaminister Taanis, siis küsivad ajakirjanikud sinult, et äh, kuidas sa saad hakkama laste eest hoolitsemise ja riigi juhtumisega, nii et äh, naistel peavad olema päriselt võrdsed võimalused, nii et äh, selleks, et see ka reaalsuseks saaks, peaksime ümber vaatama selle, kuidas me vabadust näeme. suur aitäh! Thank you very much! suur tänu teile! proua Elisabeth Grossmann, palun, Austriast. esindan täna Austria parlamenti, kus meil on võrreldes Euroopa keskmise näitajaga suhteliselt palju naisi ning eh, see, see tänu erakondadele, kus on kohustuslikud kvoodid. aga kandidaadina, mees- või naiskandidaadina Äh, parlamenti kandideerimiseks toimub meil eelvalik ja meil peab paratamatult olema niisugune eelnev poliitiline elu, kas ametiühingutes või kohalikul tasandil või regionaalsel tasandil ning seetõttu võrdõiguslikkust tagavad meetmed peavad äh, olema niisugused, mis toimivad ka nendel tasanditel. ning ma ise äh, olen läbi kohaliku tasandi ehm, riigipoliitikasse tulnud ning tean, et eh, kohalikel tasanditel on olukord naistele kõige võib-olla raskem, sellepärast et seal ollakse kõige rohkem kinni traditsioonilistes soostereotüüpides. ning eh, naisi on suhteliselt Äh, vähe kohalikes omavalitsustes ja nad peavad sageli tegelema niisuguste küsimustega nagu mingite äh, pidude korraldamine ja keekside küpsetamine ning see hirmutab naised poliitikast eemale, kui nad poliitikas peavad ka sisuliselt tegelema küpsetamisega. nii et äh, meie sotsiaaldemokraatidena oleme üritanud koolitus- ja haridusmeetmetega mitte sellepärast, et naised oleks vähe haritud, vaid, vaid äh, oleme üritanud nende meetmetega just naiste eneseusku tõsta. et, äh, et naised usuksid, et nad suudavad pais-, paik-, pakkuda meestele konkurentsi. ning ma tänan väga inspireerivate kõnede eest täna ning soovin teile kõigile oma parlamentides äh, Äh, edu niisuguse äh, tõesti kõigile inimestele avatud ja väärika ühiskonna poole liikumisel, aitäh! nüüd äh, proua baronas Senifer Anderson äh,, parunes Senifer Anderson Ühendkuningriigist, palun! mikro. mikrofon, palun. Thank you. Uh, you can tell I'm new. Uh näete isegi, et ma olen siin uus, jah. nii, me oleme kuulnud nüüd, et kolmkümmend kuus protsenti on äh, Šoti parlamendiliikmetest naised, kolmkümmend kaks protsenti äh, Ühendkuningriigi parlamendis üheksakümne üheksandal aastal seati eesmärgiks viiskümmend protsenti ja tegelikult ühel hetkel see läkski lausa üle selle määra mina olin ka aasta ase, või kantsler ja ka meil oli öö, ähm, üle poole äh, naisi. aga nüüd on see number nelikümmend kaks protsenti. aga mis on siin huvitav, on tegelikult see, et kuidas saavutati see kõrge protsent ja kuidas oleks võimalik saavutada seda ka edaspidi. esiteks kahes peamises erakonnas olid äh, paika pandud kvoodid. kolmas erakond äh, edendas ka väga jõulist äh, positiivset programmi. valimisringkonnad olid segaringkonnad ning oli ka teatav proportsionaalne esindatus, mis aitas samuti kaasa ja tegelikult muutis see seda, kuidas me asjadest rääkisime. kõige suuremat pettumust avaldasid meile tegelikult aga meediakanalid algusest peale oli näha seda, et BBC tahtis kajastada vaid seda, kui käis kõva kisa parlamendis, mida korraldasid tavaliselt alati mehed ja see vähendas naiste nähtavust meediakanalitel. suur aitäh teile. proua Alessandra Majorino, palun Itaaliast. Thank you, thank you, madam president. suur tänu. suur aitäh ka proua volinikule. kui lubate siis tahaksin teid teavitada täna praegusest soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Itaalias. Itaalia parlamendis on praegu rohkem naisi kui kunagi varem, see protsent on hetkel kolmkümmend neli. loomulikult sellest ei piisa, kuid see on siiski edasiminek. esimest korda Itaalia Vabariigi ajaloos on ka äh, senati äh, spiiker naine. on räägitud ka naistevastasest vägivallast, ähm, naiste mõrvamisest, kuid äh, samas me teame, et ajad on keerulised nii Itaalias kui üle terve maailma. naiste õigused, mis tundusid meile olevat saavutatud igaveseks on nüüd sattunud ohtu. näiteks piiratakse naiste ligipääsu rasestumisvastastele vahenditele ja teisi valikuvõimalusi. liiga palju on viimasel ajal kuulda nende hääli, kes räägivad sellest, kuidas naise loomulik koht on kodu. ja et ta saab ennast, et naine saab ennast teostada tegelikult ainult emana. tegemist on avaldustega, mis peaksid kuuluma minevikku. nii et ma teen üleskutse teile kõigile, kolleegid, jäägem ühtseks sellel pikal teel, mis meil veel käia on ning äh, iga parlamendisaadik, iga liikmesriik äh, peab äh, võitlema nende õiguste eest, me peame võitlema nende vastu, kes üritavad meid viia ajaloos tagasi. vaid nii saame me oma ühiskonda arendada edasi positiivses suunas, suur aitäh! meil on veel kolm sõnasoovijat. We have three, three speakers left, but uh, we are short of time, so I'd like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 soopoliitikaga on väga olulised. ja väga olulised on ka niisugused kohtumised, nagu meil täna siin aset leiab. Eh, ent väga tähtis on, et naised jagaksid kogemusi ja suurendaksid niimoodi oma eneseusku. ning niisugused eh, veendunud naised, kes usuvad oma võimetesse, peaksid tulema ja kõnelema koosolekutel, kus osaleb palju mehi, sest mehed peavad mõistma lõpuks, et et meil on võrdsete võimaluste, et me soovime liikuda võrdsete võimaluste ühiskonna poole. ning täpselt sama asja tuleb näidata koolides, ülikoolides ja poliitikas. mõnedes riikides on see, mõnedes riikides seda juba tajutakse, aitäh! suur aitäh! proua Rauka Portugalist, palun! tuleb muuta mentaliteeti selleks, et edendada naiste positsiooni erinevates valdkondades ning tuleb suurendada naiste osalemist võtmetähtsusega positsioonidel selleks, et naise roll muutuks meil on siin ka mitmed äh, takistused, mis äh, nõuavad meilt äh, tõelist järelemõtlemist ja ka erinevate meetmete kasutusele võtmist. pikka aega oli Portugali poliitika vaid meeste päralt ja vaid see tegelikult hakkas muutuma vaid pärast nelgide revolutsiooni. naiste üle hääletusõiguse saamine oli väga keeruline, kuid ometigi võimaldas see oluliselt suurendada soolist võrdõiguslikkust. loomulikult Portugali seadusandluses räägitakse soolisest võrdõiguslikkusest, aga tegelikult ei ole naise roll ühiskonnas kindlasti see, mis ta peaks olema. nii et me ei saa praeguse olukorra üle uhked olla tuleb muuta mentaliteeti ja suhtumist selleks, et naiste õigused ka tegelikkuses edasi areneks. proua Jerkovitš Horvaatiast, palun. jah, meil on äh, väga vähe aega, seega võtan sõna järgmises äh, arutelus. suur aitäh, suur aitäh kõikidele Rahvusparlamendi liikmetele ja nüüd on sõna äh, lõppsõnaks meie külalistel kui võimalik, siis palun piirduge kahe minutiga oma märkustes. alustame kõigepealt palun proua presidendiga. jah, suur rõõm on kuulda seda, et mitmed on siin rääkinud kvootidest ja loomulikult äh, see ei ole mitte ainus meede, neid on veel, kuidas suurendada naiste huvi poliitika vastu ja suurendada ka nende osalemist selles. küll aga olen ma täiesti veendunud, et see on ainus viis, kuidas äh, kiirendada seda äh, väga vajalikku protsessi. suur aitäh! palun, proua Meril Kenni. siit oli kuulda seda, et ilmselgelt on vajadus kombineerida erinevaid strateegiaid, võimekuse suurendamist, institutsionaalset reformi. paljud rääkisid sellest, et just eh, ametiasutused eh, on eh, ju välja arendatud sajandite jooksul ja alati on neid domineerinud mehed nii et äh, samas peame me jääma aga tähelepanelikuks, ettevaatlikuks, nagu mitmed ütlesid, siis äh, võib ähm, saabuda ka suur tagasiminek ja me ei saa eeldada, et edasiminek äh, jätkub. nii et ähm, hoidkem siis asjal kätt pulsil, nagu me ütleme. suur aitäh. ja minu ähm, sõber Aldest, palun. proua Liinar, nii, üritan selle siis nüüd kõik kokku võtta. kõigepealt tahaksin teid tänada, et te kõik siia olete tulnud, suur au tõesti siin ka teha need ähm, kommentaarid ja tundub, et siit on tunda üsna suurt kannatamatust. ja mul on endal ka sama tunne. tuletan teile aga ühte asja meelde, mis kipub meil meelest ära minema, et äh, meie selja taga on ju kolm või viis tuhat aastat äh, patriarhaati ja alles sada aastat äh, hääleõigust, nii et selline on meie minevik. ja ma olen väga tänulik just kahe kommentaari eest, eri, esiteks see, mida ütles Itaalia kolleeg et jah, mõnedes liikmesriikides me tunneme tõesti seda mineviku eh, taaga ja siin Euroopa Parlamendis ka, et üks asi peab olema selge, mitte miski ei ole eh, kindel ja me peame edasi võitlema, nagu on siin ka mitmed öelnud. me tegema seda mitmel eri tasandil. nüüd lühidalt. Austria kolleeg, Leedu kolleeg viitasid ka ühele väga olulisele asjale me peame suurendama naiste enesekindlust selleks, et nad üldsegi kandideeriksid äh, poliitikasse ja et nad ei, samas ei jääks äh, toppama äh, nii-öelda pehmete teemade juurde, sest et see, siis ta lihtsalt, naine lihtsalt surutakse kõrvale ja teda ei võeta tõsiselt. naiste õiguste komisjon äh, ega on ju samamoodi, me ei ole seadusandlik äh, komisjon, mis tähendab seda, et meil ei ole samasugust äh, võimu nagu näiteks äh, majanduskomisjonil või kaubanduskomisjonil või mõnel teisel. nii et mina poliitikuna ütlen kõigile naistele, et minge ka nii-öelda nendesse võimsamatesse komisjonidesse nii-öelda. mina kuulun näiteks komisjon, ITRE komisjoni, mis tegeleb kaubanduse teadusuuringutega. ja see lihtsustab ka minu tööd fraktsioonis, kui ma üritan võidelda naiste õiguste eest. nüüd teine oluline punkt. ja ma tahaksin, et te võtaksite seda väga tõsiselt, on see, mida mainis proua Pohnjarts oma sissejuhatavas sõnavõtus. nii-öelda see liidu teema. loomulikult me ei ole nõus kõikides erinevates poliitilistes küsimustes, küll aga peame me oleme me nõus selles osas, et võrdõiguslikkust tuleb esindada, nii et selliseid liite on vaja. Euroopa Liidus eriti, aga demokraatia äh, ju üleüldse lähtubki tegelikult kompromissidest aga nüüd me näeme, et siin on suur tendents polariseerumisele. mina võitlen alati kompromisside eest. mina loomulikult äh, poliitikuna arvan, et maailm oleks hoopis parem koht, kui kõik teeksid seda, mida mina arvan, aga samas ma usun ka, et kolleegidel on äh, häid ideid ja et meil on vaja koostööd, et meil oleksid äh, korralikud tulemused Anjeskaga ja Iratšega oleme me teinud koostööd ähm, parteiüleselt ja me oleme suutnud äh, saavutada ka positiivseid tulemusi teemades, mis on meile äh, südamelähedased ja mina olen liberaal ja kvoote on, äh, kvoodid tavaliselt liberaalidele ei meeldi, aga mina olen nende eest alati seisnud. kvoodid on lihtsalt üks äh, viis saavutada eesmärke, niikaua kui meil ei ole see eesmärk saavutatud, mis siis viiskümmend protsenti ehk siis esindab ka maailma rahvastikku, siis on neid kvoote vaja. ja kui probleemiks on see terminoloogia, et rääkida kvoodist, et siis kutsuge seda milleks iganes, peaasi, et meil oleks töö tulemusrikkus, tulemusrikas. Kreeka kolleeg rääkis millestki väga erilisest. Te rääkisite sellest, et meil on vaja äh, korralikku poliitilist strateegia võrdõiguslikkuse osas, see on selline keskpika ja pikema perspektiivi kava ja ma tahaksin et järgmine Euroopa Parlament, kes valitakse ametisse kahekümne kuuendal mail, ka äh, võitleb selle eest erinevate poliitikute näol, nii et nüüd siis viimane kommentaar, suur aitäh Taani kolleegile, kes rääkis vabadusest. loomulikult see läheb otseselt kokku ka minu poliitiliste veendumustega. aga demokraatia ei ole demokraatlik, kui meil ei ole võrdsust, naised peavad olema vabad kandideerima, osalema poliitikas, ilma et neid kuidagi rünnataks mingisuguse toksilise retoorikaga, nii et suur aitäh teile! Uh, suur aitäh! suur aitäh ka lugupeetud külalistele ja suur tänu kõigile parlamendisaadikutele ja nüüd annan kohtumise juhatamise üle Iratše Garcia Peresile, ma näen, et ta on kohe valmis siia ka tulema ja vabandan veel kord oma äh, veidra hääle pärast, tõesti hääl kadus alles eile Please, please, uh, dear friends, take your seats because we have not a lot of time. palun võtke istet, meil ei ole väga palju aega ja ma arvan, et me peaksimegi asuma arutelu juurde, et äh, sõnavõtmisvõimalusi saaksid kõik, kes sõna soovivad selles arutelus, selleks peame kohe pihta hakkama mina kõnelen hispaania keeles, võib-olla peaksite siis kasutama tõlget. Buenos días a todas. tere hommikust kõigile. me räägime täna noorte naiste osalemisest poliitikas. meil on siin täna kohal kaks külalist, suur aitäh teile, et te olete soovinud siin täna osaleda, minu kolleeg Ines, endine Euroopa Parlamendi saadik, nii et meil on siin võimalik siis jagada seda arutelu. ja suur aitäh ka teile, kes te kõik siin saalis viibite. me moodustame Euroopast viiskümmend kaks protsenti, jutt käib naistest. ja ilma meieta, meie selja taga ei ole võimalik ajada mingisugust Euroopa projekti ega üles ehitada meie riiki, liike ega linnu ja just nimelt sellepärast naiste osalemine poliitikas ongi nii põhimõtteline teema. ma siin toon välja enda poolt vaid kaks mõtet, enne kui annan sõna äh, kolleegidele, aga ma ei tahaks seda võimalust käest lasta ja tuua välja kaks äh, punkti. esiteks Euroopa Liit on väärtustel tuginev projekt ning üks nendest väärtustest on meeste ja naiste vaheline võrdsus. nii et meie, kes me usume Euroopa projekti, meil on kohustus ka tagada, et need väärtused oleksid reaalsed nii et see ei ole mitte juhuslik, et äh, naised tahavad osaleda otsustusprotsessis või et on selliseid valitsusi, kus ei ole üldse mitte ühtegi naist või et äh, parlamentides on vähem naisi kui mehi, see ei ole juhuse äh, küsimus, lihtsalt Euroopas ongi selline ebavõrdne struktuur ja seega meie, nii mehed kui naised, peame selle võrdõiguslikkuse eest võistlema. kõik meie, kes me usume, et võrdõiguslikkus on üks läbivaid teemasid meie poliitilises tegevuses. kvoodid on olnud väga heaks instrumendiks, sellepärast et ilma nende kvootideta ei oleks me Äh, suutnud siiani jõuda, me ei oleks suutnud tagada naiste osalemist poliitilises elus. tänu feministidele, tänu naistele äh, poliitikas, kes eelnevate põlvkondade jooksul on kõvasti tööd teinud, tänu neile oleme meie siia jõudnud, nii et äh, siin kasutan seda võimalust ka selleks, et tänada südamest neid feministe, kes võitlesid selleks, et ühiskond oleks võrdsem ja et nemad meile äh, põhimõtteliselt lõid selle võimaluse siin nende õiguste eest võidelda. me ei saa lubada seda, et meie tütardel on tulevikus vähem õigusi kui meil praegu. nii et meil on siin väga suured olulised ülesanded. loodame, et homme, kaheksandal märtsil on Euroopa linnade tänavad inimesi täis ja et me räägime mitmekesisusest ja kõikidest äh, muudest olulistest teemadest, aga et lõppkokkuvõttes on meil vaja eelkõige võrdsust selleks, et üles ehitada ka võrdne Euroopa. annan sõna nüüd äh, meie kolleegile ja sõbrale, kes on Ines Suber, Portugali demokraatliku muum-, äh, liikumise liige. tegemist äh, oli olulise kolleegiga siin Euroopa Parlamendis naiste õiguste komisjonis, nii et annangi talle kohe sõna, palun. Eh, suur tänu, mina räägin portugali keeles. suur tänu, Iratša. ning eh, suur tänu ka komisjonile, et mind täna siia kutsuti sõnum, millest äh, tahaksin täna kõneleda, algab äh, veidi teisiti, hoolimata minu sügavast veendumusest, et äh, naiste ebavõrdsus tuleneb ka töötingimustest, aga siin tuleb arvesse võtta ka sotsiaalmajanduslikke, ühiskondlikke tingimusi ja ka majanduslikke tingimusi, need mõjutavad naisi, eriti just väiksema sissetulekuga naisi ja nende võimalusi. me ei saa rääkida naiste osalusest, kui me ei võta arvesse ka objektiivseid elamistingimusi ja sotsiaalseid tingimusi, vastasel juhul me riskime sellega, et me lihtsalt ei näe neid inimesi, kes on kõige kaugemal sellest, et nad saaksid poliitikas ja ühiskonnas osaleda diskrimineerimisvastases võitluses tuleb ka tegeleda sotsiaalmajandusliku ma,, majanduslike tingimustega, neid arvesse võtta, kui me soovime naiste eluolu parandada. kui me soovime, et naised, eriti just noored naised, äh, poliitikas osalesid, osaleksid ja süsteemselt, mitte aeg-ajalt, siis me peame vaatama ka töö, töötingimusi, mis võivad olla ebakindlad, ebakindlaid töösuhteid näiteks me näeme, kuidas naisi eh, suunatakse ebakindlatesse töö tingimustesse. aastal kaks tuhat kolmteist Portugalis kuuskümmend neli protsenti naistest ja töötasid tähtajalise töölepinguga. alla kahekümne viie aastased naised, siin oli protsent kuuskümmend protsenti, kakskümmend viis kuni kolmkümmend neli, eh, eh, selles vanuses eh, alla neljakümne protsendi. just naiste seas me näeme ebaregulaarsemaid töötingimusi, vahetustega töö, öövahetused, õhtused vahetused, vahetused nädalavahetuseti lisaks sellele me näeme, et ka naised ka teenivad vähem. üle-euroopaline palga, sooline palgalõhe on kuusteist protsenti endiselt. kuussada eurot äh, on äh, miinimumpalk Portugalis ja sellega on väga keeruline kuu lõpu, lõpuni ots otsaga kokku tulla, kuna üürisumma on pea sama suur ning äh, lisaks sellele, kui tähtajaline tööleping lõpeb, tuleb asuda jälle tööd otsima. Äh, samuti tuleb kuidagi ühildada töö ja eraelu, võttes arvesse väikeste laste eest hoolitsemist ja öiseid vahetusi äh, miks pea, peaksid siis naised võtma asu, osa poliitilisest tegevusest äh, Euroopa Liit ütleb, et nad soovivad, et naisi rohkem osaleks poliitikas, aga sageli me näeme, et just Euroopa Liit ise käib peale, et naised peaksid töötama paindlikemate, paindlikumate töötingimuste alusel. meil on vaja suuremat sotsiaalset kaitset eh, emadele. ning me peame edasi arendama ka vanemapuhkuse ja hüvitise direktiivi äh, peab olema tagatud võrdne tasustamine, äh, samuti tuleks pikendada äh, vanemapuhkuse aega, see on ainukene viis, kuidas me saaksime suurendada naisi naiste osalust sotsiaalses ja poliitilises sfääris. me peame tagama, et naisi ei diskrimineeritaks selle eest, et nad on otsustanud olla emad ja et see otsus nende õigusi ei kahjustaks. emaks saamine ei tohiks mõjutada naiste karjääri arengut. aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist koostati soolise võrdõiguslikkuse kohta aruanne milles järeldati, et kui vähendatakse sotsiaalseid teenuseid, eriti just tervishoiu vallas, siis äh, suuremaks kaotajaks taas jäävad naised. naised peavad valima, kas nad töötavad osaajaga või üldse mitte, selleks, et äh, oma laste eest hoolitseda see aga tähendab, et äh, ohtu satuvad ka naiste pensionid. kolmkümmend üks protsenti protsenti naistest ei saanudki tööle asuda, kuna äh, kodused kohustused takistasid seda. kui naine võib teenida ainult miinimumpalka kuussada eurot kuus ja lastehoid maksab kolmsada eurot kuus, siis ei olegi mõtet ju tööle minna. lisaks äh, peavad naised sageli äh, hoolitsema ka vananevate sugulaste eest kellele riik vastavaid teenuseid ei paku, siis ongi ainus võimalus koju jääda. naised jäävad eemale sotsiaalsest elust, poliitikast, neil ei olegi võimalust seal osaleda. väike sissetulek just on siin otsustav faktor jah, me võime ju rääkida, kuidas saada rohkem naisi ettevõtluses osalema või, või poliitikasse, aga me ei tohi siin äh, eirata seda suurt hulka naisi. kvootidest jääb mulje, et me soovime võrdset esindatust, Äh, võrdselt mehi ja naisi, aga lisaks sellele enamik naisi, eriti just väiksema sissetulekuga naised, jäävad siiski sellest kõrvale. jah, rohkem naisi võib olla äh, valitsuses, sellest võib jääda mulje, et äh, naiste õigused on tagatud, aga meie oleme veendunud, et just ideoloogilised valikud on olulised. oluline on see, kuidas me otsustame kaitsta nõrgemaid enda seast jah, meil võib olla piisavalt naissoost ministreid ja peaministreid. aga me näeme, et äh, see, et nad on nais-, naised, ei tähenda, et nende programmiga ei vähendataks tegelikult naiste õigusi. me peame kuidagi tagama, et kõik naised, hoolimata nende sotsiaalmajanduslikust taustast, saaksid osaleda sotsiaalses ja poliitilises elus võrdsetel tingimustel kaheksas märts on rahvusvaheliste naistepäev, rahvusvaheline naistepäev, seda me tähistame homme. tähistame seda äh, konverentsiga. Portugali demokraatlik naiste liikumine samuti osaleb seal ja soovime, et nii mehed kui naised igapäevaselt, mitte ainult naistepäeval, edendaksid äh, soolist võrdõiguslikkust. Muchas gracias, Ines, y pasamos directamente. suur aitäh, Ines, lähme kohe edasi järgmise kõneleja juurde, kelleks on Karima Zahi, kes ähm, haldab Equal Brussels ähm, kampaaniat ja kes töötab ähm, Brüsseli piirkonna Äh, kampaaniast, nii et tema käsitleb ka teemasid, mis on väga olulised meie valdkonnas. suur tänu, Iratše, suur tänu mind siia kutsumast, esiteks soovin öelda, et täna ma ei esinda Brüsseli pealinna piirkonna avalikku teenistust, ma töötan seal kampaania juhina ja hiljaaegu seksuaalvägivalla vastase kampaania käivitasime eile tegelikult, äh, seega palun hoidke silmad lahti. loodetavasti ei ole te väga pettunud, et teie ees äh, ei kõnele noor naine tegelikult Äh, nii see on, ma ei äh, ole siin selleks, et rääkida noorte naiste nimel, vaid näidata ainulaadset kogemust, mis aitab äh, valgustada seda, millest rääkis eelmine paneel, nimelt naiste võim poliitikas ja kuidas seda võimendada. muidugi on meil vaja arve, mis aitaksid näitlikustada soolist võrdõiguslikkust, aga minu arvates on meil vaja ka kvalitatiivset sisendit ja seda ma soovin, sellest ma soovingi teiega rääkida. doktor Meryl Kenny rääkis mentorlusest viitas sellele, et naiste vähene esindatus on tegelikult, peet-, seda peetakse naiste probleemiks, naiste mõtteviisi probleemiks, aga mina tahaksin teile rääkida Euroopa mentorlusprogrammist naistele, kes on kas siis sisserändaja või teistsuguse etnilise taustaga jaanuaris kaks tuhat kolmteist eh, mai eh, kuni maini kaks tuhat neliteist töötasin ma Euroopa naiste lobi organisatsioonis ning mul õnnestus koordineerida ja asuda esimene mentorlusvõrgustik üheksandal veebruaril eh, kaks tuhat neliteist Brüsselisse käivitati. see projekt töötati välja viiskümmend viiskümmend kampaania raames tollal jagati selliseid märke, äh, aga seda ei tohiks isegi jääda praegu sarnase kampaania meetmetega. sooviti selle kampaaniaga suurendada naiste esindatust ja naiste rolli Euroopa institutsioonides selleks, et võrdõiguslikkus ja naiste küsimused oleksid samuti äh, kõrgel Euroopa prioriteetide seas. meetorlusvõrgustik oli toona esimene omalaadne Euroopa institutsioonides äh, üksteist naist, äh, kes olid toonased rahvasaadikud Euroopa Parlamendis, äh, olid mentorid ja nende juhendatavad olid siis kandidaadid, kes soovisid äh, parlamenti kandideerida. eesmärgiks oli valmistada ette neid parlamendi tööks. näiteks Sloveenia esindaja sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist ning esindajad oli ka Austria roheliste seast programm oli üles ehitatud nii, et tugevdada naiste enesekindlust äh, ja suurendada nende naiste kontakte, võrgustikku, selleks et nende võimalused äh, kandidaatidega oleks suuremad. toimusid kohtumised äh, mentoriga, räägiti blogimisest, sotsiaalvõrgustikest, nähtavuse suurendamisest, demokraatlikest küsimustest ning just siinsamas saalis äh, korraldati üks üritus, äh, mille pealkiri oli Minu rahvasaadik on täpselt minu moodi. seega käsitleti ka seda, kuidas leida inimesi, äh, kes on teie sarnased tõenäosus äh, see, et kui naine ei ole laua ääres, äh, kus langetatakse otsuseid, siis äh, tõenäoliselt on nad menüüs, öeldakse, ja tegelikult kahjuks täna olukord selline on endiselt. kõige olulisem oli võrgustike loomine, kuna just see jäi vajaka nende naistel, kes soovisid astuda poliitikasse Äh, programmis oli ka suu-, võime, võimekuse suutlikkuse suure äh, su,, suurendamise ähm, ja juhtimiskogemuse elemendid ka täna on oluline, et naised saaksid selliseid oskusi, mis aitaksid võidelda populistlike väljaütlemiste vastu ja ning et nad saaksid aru, milliseid kommunikatsioonistrateegiaid populistid kasutavad ja kuidas äh, tõhusalt äh, valijate valijatele sellest rääkida. täna näeme üha enam, kuidas äh, soolise võrdõiguslikkuse vastane liikumine vajaks tegelikult samasugust lähenemist mentorluse teine, teised aspektid olid äh, praktiline kogemus Euroopa Parlamendi tegevusest, äh, osalemine Strasbourgi plenaaristungitel ja ka komisjonide istungitel Euroopa Parlamendis. toimus ka üks väga oluline üritus, ähm, milles käsitleti naisi poliitikas, üle kogu maailma sadu naisi osales selles, äh, sellel üritusel Äh, seda üritust järgides me näeme, et tegelikult äh, naised tõepoolest kuuluvad poliitikasse ja on oluline, et selliseid üritusi korraldatakse veel ja veel. me võime rääkida naiste rollist poliitikas, aga naised peavad nägema, et neid ümbritsevad ka teised naised, kes on juba kõrgetel poliitilistel ametikohtadel, et neist innustust leida. erinevalt teistest poliitilise mentorluse programmidest andis see veel Euroopa lisaväärtuse. Euroopa Komisjon rahastas seda, see on väga hästi kulutatud äh, maksumaksja raha, selgitan peatselt, miks see nii on. ning äh, see lõ-, tõstis teadlikkust ka Euroopa identiteedist, äh, milles, mis, millest sai siis iga kandidaat ise edasi ehitada. tegemist on selliste kodanikega, kellest on saanud juhid loojad, kes äh, võimestavad ka teisi, näiteks äh, äh, see on Celestia osales selles programmis hiljaaegu valiti tema esimeseks Kariibi päritolu linnapeaks ta kandideeris ka eelmistel äh, Euroopa valimistel, kahjuks ei äh, õnnestunud tal siia jõuda, kuna ta ei olnud laboristide nimekirjas piisavalt kõrgelt. ka Hollandi Roheliste esindaja osales selles programmis, kes äh, juhib praegu Hollandis oma erakonda. ka tema kandideeris viimastel Euroopa valimistel kokkuvõtteks võiks öelda, et selle programmiga loodi veel midagi muud. nimelt äh, suurem teadlikkus soolise võrdsuse küsimustest, äh, sellest, et äh, naised, eriti just noored naised, aga ka tei-, teistsuguse etnilise taustaga nai-, noored naised peaksid olema rohkem esindatud. on oluline, et Euroopa Parlament kajastaks seda mitmekesisust, mis Euroopa rahvaste seas valitseb muidugi samas tuleb tagada ka sooline võrdõiguslikkus, mis on tänaseks peateemaks, aga ka vanuseline esindatus, etnilise päritolu aspekte tuleb arvesse võtta ning nagu ka Ines rääkis, on mitmekesisuse juures oluline ka sotsiaalne päritolu, sotsiaalmajanduslik päritolu. meil on vaja naisi erinevatest äh, sotsiaalmajanduslikest, äh, erineva sotsiaalmajandusliku taustaga naisi et esindatust tagada. sageli me näeme, et äh, onupojapoliitika ja ja muud taolised elemendid takistavad naiste pääsu poliitikasse. aga na-, naiseks olemine ei ole poliitikas äh, ju ometi äh, haigus, mis naisi eemale hoiaks lisaks kvootidele on teisi häid meetmeid, näiteks Euroopa naiste võrgustik äh, ning neid me, meetmeid on vaja ära kasutada selleks, et me saaksime, jõuaksime soolise võrdõiguslikkuseni. ning muidugi tuleb see tagada esmalt liikmesriigi tasandil lisaks äh, sellistele positiivsetele meetmetele on vaja suurendada ka teadlikkust äh, nende proaktiivsete meetmete tõhususest ning leida naisi, kes soovivad osaleda järgmistel valimistel näiteks. lõpetaksin äh, tsitaadiga poliitikas suurelt äh, eeskujult naistele. endine volinik ja praegune Maailmapanga äh, president Kastelina Georgieva, kelle kõne Youtube'is saab veel näha, ta ütles, et enesekindluse suurenemine on sama kriitiline kui teised elemendid naiste võimestamisel. ta ütles, et ka tema iga kord, kui avaneb mõni kõrgem ametikoht, mõtleb ta ka ise, kas ta tuleks ikka sellega toime. ja kui tema ise selles kahtleb, siis kujutle, kujutage ette, mida teised veel teevad ta ütles, et mit-, mitte ükski institutsioon, riik ega ühiskond ei äh, jõua tulemusteni, kui ei kasuta kõiki oma äh, mehi ja naisi selleks. aitäh! suur aitäh kahele kõnelejale ja nüüd on võimalik osaleda arutelus nagu ka eelmise paneeli jooksul te juba teate, siis te saate sõna umbes kaheksa minutiks. sest et nii on võimalik kõigil sõna võtta ja äh, siin panelistidel ka vastata teile. nüüd kõigepealt äh, Romana Eherovitš Horvaatiast, palun Es posible que yo haya pronunciado võib-olla ma siis äh, hääldasin seda nime kohe väga valasti ja sellepärast ta ei teagi, et ma talle nime, sõna andsin üleüldse. ma ei tea. ja vabandan siis nüüd juba ette, äh, sellepärast et äh, ma ilmselt ei oska hästi hääldada nimesid. hästi, teda siiski ei ole saalis, lähme siis edasi Kristina Jurisniti juurde, kes on Rumeeniast uh,. I will speak in french <laughs> uh,. räägin prantsuse keeles. sest äh, ma soovin edendada võrdseid õigusi ka kultuuriliselt ja keeleliselt. seekord räägin õpetajana, ma olen prantsuse keele õpetaja. ja saan vastata proua Inesele. tõesti peab paika see, et, et kui meil ei ole aega, kui meil on lapsed, kui meil on probleemid tööl, siis on väga raske osaleda poliitikas, meil lihtsalt ei ole aega selleks, et et saada poliitikuks või panustada poliitikuna, kulutada sellele energiat ja täita mingeid ülesandeid, sest mina naisena ma, ma kasvatan üksi oma, oma last ja mul on raske kõige sellega tegeleda, kõigi igapäevaste kohustuste kõrval no kaks aastat olen äh, saanud poliitikas olla, sest minu poeg on, on praegu juba täiskasvanud, ta ise käib tööl, aga ma olen täiesti päri, et naistel on raske osaleda poliitikas just sellepärast, et nad peavad kodus äh, süüa tegema, koristama, lapsi kasvatama. jaa ja mingit lahendust ei ole. õpetajana võin kinnitada täie veendumusega, et kõik need positiivsed meetmed, millest me oleme täna rääkinud, ei ole rakendatavad ilma hariduseta. sest äh, arengusuund, kõik, kõik kogu areng, mis meil ühiskonnas on, on seotud haridusega. paraku ei ole Rumeenias võrdõiguslikkuse programmi Äh, kooliõpikud on endiselt täis seksistlikke stereotüüpe, äh, haavatavaid äh, vähemusi ei kajastata, ei, ei koolitata reproduktiiv- ega seksuaalõiguse valdkonnas koolis õpilasi. ja mina olen praegu üritanud haridusega seoses panustada just seksuaalharidusse ja võrdsetesse võimalustesse läbi selle koolis olen käinud töötubadel, korraldanud avalikke konsultatsioone nendel teemadel ning äh, loomulikult äh, algatanud ka äh, seaduseelnõusid parlamendis <clears throat> Istanbuli konventsioon on siin loomulikult väga oluline, Rumeenia on selle ratifitseerinud kaks tuhat seitseteist, muuhulgas kohustuslikud sätted hariduse osas, aga paraku mingeid reaalseid äh, muudatusi ei ole järgmiseks õppeaastaks. nii et äh, hariduse valdkonnas on meil raske siin edasi liikuda, ometi oleks teha vaja väga palju. et me peame jätkuvalt uskuma endisse ning soovin kõigile naistele, kes täna siin on, edu ja, ja eneseusku nende küsimustega tegelemisel, aitäh! tänan, proua Juristini, nüüd äh, Mariella Aristoon Küproselt. Καλή σας μέρα. Εάν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες για πρόσβαση... Naistel on palju erinevaid takistusi teel poliitikasse ning mõned nendest takistustest on ületamatud vaatamata edasiminekutele, mis meil on olnud ja Küprose naistele teel on väga palju selliseid probleeme, mis eh, hoiavad neid poliitikast eemal. paljuski on see seotud naiste traditsioonilise rolli käsitlusega, et naine peab olema ema ja hoidma kodu. see on suur takistus ning eh, samuti takistab vajalike struktuuride puudus, et aidata lapse hoidmisega, et aidata äh, Äh, et võimaldada naistele rohkem vaba aega, et naistel oleks võimalik poliitikaga tegeleda, see on tõsine probleem. niisuguse traditsioonilise naiste marginalise-, marginaliseerimise ületamine on meie põhiline ülesanne. ning see on ka ainus äh, lahendus, mis võimaldaks naistel poliitikas osaleda. see tähendab, et me peame rakendama meetmeid, mis äh, aitavad naiste traditsioonilise rolli, ettekujutust naiste traditsioonilisest rollist muuta või siis tuleb leida mingi võimalus ühendada traditsioonilised naiste rolli aspektid uute aspektidega, mille hulka kuuluksid need, mida me teame seoses soolise võrdõiguslikkusega. see on ainus edasiliikumise viis. ning haridussüsteem mängib siin väga olulist rolli naiste võimustamisel ja naiste rolli suurendamisel elu selles valdkonnas, mis jääb väljapoole kodukeskkonda. nii et need institutsioonid, mis on loodud inimeste harimiseks ja koolitamiseks, peavad osalema selles, et äh, aidata naiste osalusel poliitikas muutuda reaalsuseks. ma leian, et naiste kaasamine poliitika madalamatel tasanditel, sellest ei piisa, meie eesmärgid peavad olema suunatud kõrgemale poliitika tasandile. mida on tehtud Küprosel? võetud vastu on äh, rida meetmeid ning äh, minu hinnangul Küprose ühiskond on praegu arenenud oluliselt, me oleme valmis muutma suunda, muutma orientatsiooni. ning äh, leian, et aeg on küps praegu, et äh, astuda oluline samm edasi, loomaks riik, milles naised mängivad olulist rolli. naised esin-, riik, milles naised esindavad neid poliitikas ja, ja kus nad saavad tõusta valitsuse kõrgematele tasanditele. aga selle tegelikkuseks saamiseks peame tegema koostööd mitte ainult Küprosel, vaid ka rahvusvaheliselt, aitäh! Thank you and now I eh, have our member of the European Parliament. aitäh, nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi kolleeg proua Kuneva. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και αγωνιστικά σε... aitäh! kõigepealt soovin kõigile kõige-kõige paremat rahvusvahelise naistepäeva puhul ning, ning tänan kõiki toetamast naiste õigusi ja inimõigusi üldisemalt. miks me räägime täna sellest teemast? meil on ju meil on äh, naiste õigusi, mida rikutakse väga palju igapäevaselt. iseäranis äh, noored naised üritavad praegu ületada takistusi, mis jätkuvalt äh, nende teel seisavad, hoolimata, et meil on juba aastakümneid üritatud neid tõkkeid ületada. me räägime siin pensionitest, palkadest ja ärgem unustagem ka vägivalda naiste vastu. meil on vaja meetmeid ja poliitilisi tegevuskavasid selle väga tõsise probleemiga tegelemiseks. rääkides noortest naistest poliitikas, teeme me seda mitte ainult sellepärast, et lähenevad Euroopa Parlamendi valimised ja meil on vaja vähendada ebavõrdsust meeste ja naiste vahel ning suurendada naiste esindatust ja osalust parlamentides aga lisaks on praegu terav vajadus liikuda edasi feministlike poliitiliste algatustega poliitikas, mille, mille abil tuuakse esile naiste, naistele olulised küsimused, sellepärast et noorte naiste õigusi on, on märkimisväärselt rikutud läbi süsteemsete puuduste meie ühiskondades. mitte ainult äh, mingite pisiasjadega. naistel on pakkuda midagi meestest erinevat aga me ei, ei saa kunagi teada, mis see on. näiteks see noorte naiste lähenemine, mida neil pakkuda on, kui nai-, neile ei lubata tulla poliitikasse. juba naiste õiguste komisjoni loomisest on üheksakümne üheksandast aastast on, on äh, läinud juba päris palju aega selle komisjoni loomisest ja naiste õigustega äh, tegelemise süsteemsest alustamisest, aga väga palju me ei ole edasi jõudnud. me oleme, liigume kilpkonna kiirusel, miks see nii on? me peame suurendama edasiliikumise kiirust selleks, et naisi tuua poliitikasse, et neid esiplaanile tõsta, et tagada naiste osalus poliitikas Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidu eri institutsioonides peavad naised saama osaleda kõrgeimal tasandil ja seetõttu ongi meil vaja õigusaktidesse kirjutatud meetmeid, mis edendavad reaalset võrdsust sugude vahel. ma ei tea, kuidas seda saavutada. aga eh, hiljutine direktiiv, mis räägib nii tööelust kui kodust, ja nõuab tasakaalu saavutamist. ma loodan, et midagi hakkab paremaks muutuma, kuid viimaste kolmepoolsete läbirääkimiste tulemused siiski selleks palju lootust ei anna. ent võitlust tuleb jätkata sellel suunal, et jõuda sugu, sugude võrdõiguslikkuseni. muutus ei tule iseenesest. me peame selle poole püüdlema, püüdlema üheskoos. väga raske on võidelda stereotüüpidega, mis on meiega ka sisuliselt aegade algusest. nii et töö, mida meil vaja teha, on, on väga suur, et üle saada patriarhaalse ühiskonna tõketest meie teel, mis on väga kaua aega juba kujunenud ja püsinud. ning soo, soostereotüüpide murdmiseks on jõudnud aeg minu meelest. kui te olete sellega päri, siis olete päri ka Rosa Luxemburgi sõnadega naiste vabadus tähendab ühiskonna vabadust. kui see teile ei meeldi või kui teile ei meeldi öelda, et te olete feminist, siis ei pea te ennast feministiks nimetama. aga te peate seisma sotsiaalse võrdsuse eest ja sotsiaalne võrdsus tähendab võrdsust kõigile, meestele ja naistele. Eh, tänan proua Kuneva ja nüüd proua Maria Τερδέτη, Κρέκαστ, πάνω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας... Aitäh! ka mina olen päri meie Portugali esinejaga ja rõhutan, et tööturu regulatsioonide lõdvendamine ja niisuguste ebakindlate töösuhete võimaldamine mis on muutunud teravamaks majanduskriisi ja kärpemeetmete valguses, on tekitanud naiste teele täiendavaid tõkkeid. igapäevane, igapäevane mm, toimetulekuprobleemidega tegelemine, pere toimetulekuprobleemidega tegelemine ning äh, stabiilsuse puudumine tööturul on asjad, mis on väga tõsised takistused naiste teel poliitikasse ja kui me lisame siia hirmu, ebakindluse, ängi ning selle tohutu koorma, mida naised kannavad, vastutades sisuliselt kodu eest, siis eh, on, ei, ei ole raske ette kujutada, kuidas see mõjutab naiste teed poliitikasse. nii et me peame võtma vastu poliitilise tegevuskava ja meetmed, mis tagavad regulatsiooni tööturul, parandavad töötingimusi ja ja loomulikult äh, soosivad võrdse palga maksmist meestele ja naistele. see on asi, mis meile tõsist muret valmistab, samuti valmistab tõsist muret see, kuidas jagunevad kohustused kodus meeste ja naiste vahel. see tähendab, et vajalikud tuleb äh, astuda vajalikud sammud tagamaks, et mehed ja naised osalevad võrdselt äh, laste kasvatamisel ja kodu eest hoolitsemisel. rääkisin oma varasemas sõnavõtus, et me peame kaaluma sihitatud poliitilisi meetmeid ja lõunapoolsetes riikides, kus äh, pere on päris pikka aega mänginud seda niisugust sotsiaalse turvavõrgu rolli siis on kerge mõista, kust osad probleemid naiste teel tulevad. nii et sotsiaalsed teenused peavad olema tagatud ja võ-, neid tuleb võimendada, et eh, perekond ei oleks enam heaoluriigi rollis nende perekonnaliikmete toetamisel, kelle, kelle eest riik ei, ei hoolitse ning sooline võrdõiguslikkus selles kui me vaatame noori naisi, siis sihtotstarbelised meetmed, konkreetsed meetmed, suurem tähelepanu pööramine ühiskonnas probleemidele, mis nende teel seisavad, ning stereotüüpide murdmine on väga tähtis. meil tuleb rakendada niisugust äh, praktikat ja tava, et ületada need niisugused soolised stereotüübid, mis on väga tugevalt juurdunud, eriti Lõuna-Euroopas. meil on vaja olulisi meetmeid selle poole liikumiseks. massiteabevahendid võivad mängida väga olulist rolli, samuti ka haridusasutused, ent meedia peab äh, tegema oma töö ära, saatmaks võrdõiguslikkuse sõnumi ning sõnumi selle kohta, et naistel peab olema võimalik osaleda poliitikas, aitäh! tänan! proua Teleriti, nüüd saab sõna äh, proua Lorraine Clifford Iirimaalt. aitäh! mul on väga hea meel siin olla äh, meie suurepärasel arutelul ning äh, suur tänu, et mulle sõna andsite. mul oli väga huvitav kuulda äh, arutelu palgalõhe kohta, sellepärast et majanduslik keskkond mängib väga olulist rolli naiste osalusel puhul poliitikas. naiste juurdepääs rahalistele võimalustele on, on väga oluline, sama oluline nagu nende toetamine erakonnas kandideerimisel. ning kvoodid olid väga olulised äh, kaks tuhat kuusteist üldvalimistel kontrolli, oli meil võimalus vaadata, kuidas kvoodid toimisid ja me nägime, et see, see aitas rohkem naisi parlamenti tuua. aga äh, aga ma, ma mõistan väga hästi seda, mida räägiti ajutisest tagasilangusest vahepeal. väga oluline on, et erakonnad valiksid mitte ainult naisi end, ennast esindama valimistel, vaid et erakonnad tagaksid neile ka rahalised vahendid selleks, et oleks võimalik kampaaniat korraldada ja, ja lõpuks valimistel ka võita. samuti ka mentorite võrgustik on väga tähtis, see peaks olema tagatud, sest mõnikord äh, kui ei ole kedagi, kellelt oleks võimalik küsida praktilisi asju, noh, kes, kes näiteks ei ole kedagi, kedagi tuttavat, kes viimasel kolmel aastal oleks valitud parlamenti. mina olen saanud tugineda eelkäijate kogemusele, aga väga oluline on nüüd, nüüd nendele naistele, kes on parlamendis juba, toetada neid, kes kandideerivad, olgugi et et aega on meil vähe, peame me üritama leida, leida selle aja, et toetada oma noori erakonna kaaslannasid tahtsin lühidalt rääkida keskkonnast, milles naised peavad tegutsema poliitikas. ja mul oli väga huvitav kuulda äh, kampaaniast, mida Euroopa Parlamendi liikmed on korraldanud. väga oluline on meile naispoliitikutena rääkida inimestele, et me ei ole mingid erandid, me ei ole kuidagi mingis, mingis mõttes täiuslikud, sest mõnikord Äh, naised, kes poliitikas on, seatakse pjedestaalile ja see takistab teistel noortel naistel poliitikasse tulemast, sellepärast et äh, nad, nad mõtlevad, et et minul on nii palju probleeme oma elus ja ma ei tea pooltki seda ja minu koht ei ole järelikult poliitikas, nii et me peame teadvustama ja tun-, tunnistama neid probleeme, millega me oleme silmitsi olnud ning äh, ava-, avatult rääkima sellest, et me ei teadnud üldse kõike, et me oleme pidanud õppima. niisugune sõbralik sõbra ning poliiti-, poliitiline keskkond teinekord hirmutab naised eemale, mina, mina olin enne jurist, kui ma poliitikasse tulin ja seal on samuti keskkond naistele suhteliselt ja perele suhteliselt vaenulik, nii et me peaksime üritama loomulikult ühiskonnas nihutada natukene seda mm, laste hoolduse tasakaalu ühiskonnas. kui ma al-, esimest korda kandideerisin, siis ma, ma olin rase ja ma kaotasin valimistel. ja paljud eh, inimesed, kes küll väga hästi mõtlesid, eh, leidsid pärast, et tegelikult oli väga hea, et sind ei valitud, et eh, parem kandideeri hiljem. et kui sul lapsed on juba natuke suuremad. mina seda nõu, nõuannet ei järginud, kandideerisin järgmistel valimistel ja mind valiti. ent ma leian, et me peaksime niisuguse lähenemise juurest eemale liikuma, et lähenemine, mille kohaselt poliitika ei sobi naistele, me peame pigem muutma poliitikat, kuidas poliitika toimib. aitäh! Thank you and now the last uh, floor. aitäh ning uh, viimasena proua Tabares Portugalist. Speaking Portuguese. aitäh, räägin portugali keeles noorte naiste osalemine poliitikas olla naine, olla ema, seda on raske ühendada poliitikas olemisega, vähemalt niimoodi sageli väidetakse. ning näiteks, ka mina olin rase, kui ma poliitikasse tulin ja mul oli kolmeaastane laps juba kodus. ning äh, kõik küsisid minult, äh, kas, kas sa tõesti tahad poliitikas praegu jätkata? seoses sellega, et niisugused probleemid nais-, missuguste probleemidega naised silmitsi on, kui nad on emad ja samas poliitikas. nii et äh, seetõttu on äärmiselt oluline et eh, lähenemist muuta, mitte, mitte et öelda, et naised peavad ennast muutma, kui nad eh, poliitikasse tulevad, vaid poliitika peab muutuma, aga selleks, et poliitika muutuks, peaks poliitikas muidugi olema rohkem naisi. ning see aitaks meil ka paremini sooliste, soolise võrdõiguslikkuse eest seista. siin on juba öeldud, et, et vanemaks olemine on väga oluline teema, mida tuleb äh, käsitleda seoses naiste osalusega poliitikas. siin on juba, siin on tegelikult väga oluline, et me räägime praegu vanemate ajast, vanema ajast, lastega veedetud vanema ajast, mille va-, vanemad peavad oma lastele tagama aga see on juba tööturu tingimustes praegu suhteliselt keeruline piisavalt niisugust aega leida. ning äh, lisaks on äh, kogemusi Hispaaniast näiteks, millest me saame lähtuda, ent äh, üha uuesti kerkib küsimus laste laste kasvatamisega seoses tööellu naasmisest. et sellega, see, see on keeruline. ning eh, siin tuleb võidelda vanade klišeedega, sest nendest ei ole kasu, nad ei anna meile midagi. ainult eh, sooline võrdõiguslikkus meeste ja naiste vahel võimaldab eh, naistel aktiivselt osaleda ja võimaldab meil need vanad klišeed murda. Euroopa, mida me praegu näeme, vähendab oma sotsiaalseid teenuseid ning eh, esmakannatajateks selle suundumuse tõttu on naised, eriti noored naised. töötingimused ei ole kindlad, töökohad ei ole kindlad. ning see on oluline faktor kodu- ja pereelu ühitamise võimaluse tagamisel me peame omalt poolt tegema kõik selleks, et näiteks vanemapuhkus jaguneks võrdselt emade ja isade vahel. ja selleks peame me suutma õigusi, vastava õiguse kasutamine avada võrdselt meestele ja naistele. ka selle kohta on meil olemas aru, aruanded. Edith Ostrella on samuti koostanud aruande, mis tegeleb vanema, vanema aja küsimustega ning eh, olu, käsitleb olukordi eri Euroopa Liidu riikides. väga oluline on siin need lüngad täita. aitäh! suur aitäh, enne kui annan sõna külalistele selleks, et nad saaksid vastata mõnedele kommentaaridele tahaksin anda infot selle teema kohta, kui me räägime lepituspoliitikast, siis see ei ole mitte naistele mõeldud poliitika. meie oleme siin üritanud äh, kõiki lepitada terve elu, seda tegime meie, meie emad, vanaemad kodus ja kodust väljaspool. nii et meie Ehm, mehed, ehm, partnerid peavad eh, ise hakkama rohkem osalema laste kasvatamisel, eh, sugulaste hooldamisel ja nii edasi. nüüd, eh, mis puudutab vanemapuhkust, siis ehm, üritatakse jälle jõuda kokkuleppele nõukogus ja meie arvasime, et see neli kuud äh, on ainult äh, emadele ja siis need kaks kuud, nüüd lõppkokkuvõttes on nii, et kaks kuud on emadele, siis kaks kuud on võimalik anda kas emale või isale. aga igal juhul on see oluline samm edasi, see on positiivne edasiminek ja see viib edasi meid ka sellel lepitusteel, mis on vajalik selleks, et tagada võrdsed võimalused ning ka meeste ja naiste vaheline võrdsus tööturul. et siis äh, mitte kunagi enam ükski tööandja ei küsiks üheltki äh, naiselt, kes on vastavas eas, et kas tal on plaanis äh, saada lapsi. ja nüüd äh, annan vastuseks sõna Ines Suberile. teen kiirelt, meil ei ole kuigi palju aega. mina ühinen ka üleskutsega äh, et kui me räägime naiste osalemisest poliitikas või naiste ligipääsust poliitilistele ametikohtadele, et me ei räägiks ainult neistest, nendest, kes juba on poliitikas. me peame mõtlema ka kõikide teiste peale. me ei suuda ju suurendada naiste osakaalu Euroopa Parlamendis või rahvusparlamentides, kui me ei võitle äh, struktuursete puuduste vastu, mille tõttu naiste osalemine poliitikas on väiksem kui meeste oma. see tähendaks ju seda, et me hakkame maja ehitama alustades katusest. suur tänu ja nüüd lõpetuseks annan sõna, lõppsõnaks meie kolleegile Karima Sahile Yes, it's very unusual to have two Karima jah, tõesti, meil on siin kaks Karimat äh, laua taga, aga jah, suur aitäh huvitava arutelu eest. ja olen nõus Kreeka kolleegiga. ma loodan, et meid ootab progress tulevikus viie aastaga ma näen, et asjad on natukene liikunud, aga võib-olla see protsess võiks ikkagi käia natukene kiiremini, et aeg hakkab otsa saama ja ja meil ei peaks minema nii palju aega, et jõuda võrdõiguslikkuseni. eriti selleni, et tagada, et naised oleksid kaasatud otsustusprotsessi igal tasandil. tänan. suur aitäh, proua Sahi ja nüüd annan sõna meie kolleegile transpordi- ja turismikomisjoni esinaisele Roheliste fraktsioonis Karima Tellile. räägin prantsuse keeles, suur aitäh, suur aitäh äh, kutse eest. suur tänu kõigile kolleegidele, naiste õiguste komisjon suurendab järjest oma rolli ja ulatust siin Euroopa Parlamendis. ja me igaüks peame andma oma panuse, jah, tõesti. mina juhatan transpordikomisjoni ja mitte kunagi varem, ehk siis viimase neljakümne aasta jooksul ei olnud ükski naine seda komisjoni juhatanud ja see on ju täiesti äh, skandaalne mina tulin Euroopa Parlamenti hästi noorelt ja lausa nii noorelt, et äh, ma nägin, kuidas terve poliitika oli äh, meeste poolt äh, loodud ja meestele mõeldud ja ma siis härra Puusek oli Euroopa Parlamendi president ning ta tervitab kõiki parlamendisaadikuid õhtusöögil ja siis ja peatub minu ees ja ütleb, et oi-oi, kui tore ikka see amet, mida teie peate. ja vaatan talle siis otsa, siis küsitakse, et no mitu keelt, mitut keelt te räägite, kolm, kolme. siis ta ütleb, et minul oleks ka meeldinud olla tõlk. ja siis ütlesin, et ei, ei, ma ei ole tõlk. ma olen Euroopa Parlamendi saadik. ja siin meie probleem seisnebki sest et äh, teadvuses, olgem noor, ei ole nagu sisse veel, ähm, ei ole kohale jõudnud see, et ma võin olla noor ja dünaamiline ja mida kõike veel ja olla ka poliitikas. nii et äh, jah, need äh, takistused, tõkked on täitsa olemas. ja siis öeldakse, et oi-oi, on ikka raske naisel poliitikas äh, ja töötada kaksteist tundi päevas ja kõik äh, viitab sellele, et me peame suutma olla hea ema ja siis veel hea ettevõtte juht ja siis äh, igatpidi täiuslik, loomulikult ka majapidamistöödes, ka see on väga oluline. ja lisaks ka veel hea abikaasa. ja mida see ühiskond siis meiega teeb? ühiskond paneb meid süüdi tundma, meid, naisi ja miks siis noored naised ei taha poliitikasse tulla? sellepärast, et nagu te ise seda ka ütlesite, suur aitäh selle eest, et jah, et siin on konflikt, sotsiaalne konflikt. toon teile siin väga konkreetse naise. mina olen kolmeteistkümnest lapsest üheksas ja minu isa öö, äh, oli tööline ja esimene asi, mille, mis pähe torkab, ei ole just äh, mitte poliitikasse minek, vaid see, et tuleb kohe-kohe tööle minna. nii et äh, tuleb äh, ära kaotada kõik see, mis meile on pähe kinnistunud ja mõelda, et kõik on ka meile võimalik. ja nagu te ütlesite siin mitmeid kordi, jah, meil on vaja seda võrdõiguslikkust, aga äh, tööhõivekomisjonist, kui palju on siis neid resolutsioone heaks kiidetud, mis räägivad võrdsetest õigustest ja komisjonis ja siin institutsioonides lõppdiskrimineerimisele, naiste-meeste vaheline võrdsus, mis on osa Euroopa alusväärtustest, aga praktikas, kus see siis kõik välja paistab? nii et kui ma vaatan siin viimast raportit, Maailma Majandusfoorumi raportit see puudutab sada neljakümmet üheksat riiki, mis näitab, et palga, räägib palgalõhest ja palga, et palgavõrdsuse me saavutame saja kaheksa aasta pärast, kui me samas tempos jätkame. ja mina nüüd küll ei ole valmis ootama sada kaheksa aastat, nii et ühel hetkel ikkagi ei peaks seadusi vastu võtma mitte sellepärast, et nad toredad välja näevad, vaid sellepärast, et nad ka toimivad ja et peavad järgnema ka sanktsioonid. on ju uskumatu see, et palgalõhe mm, äh, puhul inimesi ei karistata, nii et sama töö eest sama tasu. edasi, naiste osalemine, me oleme näinud siin Euroopa Parlamendis mida me oleme teinud selleks, et ettevõtete juhatustes oleks rohkem naisi ja üldse ähm, ettevõtetes laiemalt, äh, jah, igasuguseid ettepanekuid on, aga kas seda rakendatakse? ei. poliitikas jällegi igasuguseid seadusi võrdsuse kohta, nii et vähemasti uks tehtaks ähm, lahtigi naistele ja jah, see toimis, nüüd on siin rohkem naisi aga naiste, naised ei peaks olema esindatud rohkem mitte ainult poliitikas, vaid ka igal pool mujal, ametiühingutes, ettevõtluses ja äh, kõikjal. siin me oleme äh, võidelnud selle vanemapuhkuse eest. ja te rääkisite sellest, et jah, meil on vaja tõesti leida tasakaal töö ja eraelu vahel. nii et andke meile siis seda nii-öelda vanemapuhkust ja siis äh, tõesti üritasime suruda selle teema läbi, jah, natukene me võitsime, natuke kaotasime ka ja siis ettevõte, ettevõte, ettevõtjad väidavad meile, aga see on liiga kallis. no see on ju täitsa uskumatu, et aastal kaks tuhat üheksateist ikka väidetakse, et see on jube kallis. ja nüüd ja kui ähm, ähm, nii isa kui ema saab vanemapuhkusele jääda, siis äh, tegelikult võidavad ju kõik sellest, äh, sest et isad saavad natukene lastega olla ja lisaks naine saab tööle tagasi minna. nii et äh, edasi on vaja liikuda meil veel. nüüd veel üks viimane asi. naised on, võib-olla kannatavad äh, teatavate äh, piirangute all, millest piisavalt ei räägita, ehk siis äh, me võtame omaks, nagu te ka ütlesite, kolleegid, äh, siin teatavad psühholoogilised sotsiaalsed barjäärid, et ei, ei, mina küll poliitikasse minna ei saa, mul on liiga vähe aega, ikkagi raske on ju oma elu siis korraldada ja et noh, ühesõnaga keeruline on. nii et äh, nii et äh, need barjäärid äh, on meisse sisendatud, meil on tunne, et me ei saa hakkama, meil ei ole piisavaid äh, oskusi näiteks, et äh, ettevõtte juhina hakkama saada, need süsteemsed äh, piirangud ja nii edasi. Te ise ütlesite, on terve rida tõketest, äh, mis tulenevad otseselt ühiskonnast. ja naised ei pruugigi seda endale alati teadvustada, nii et kaks tuhat üheksateist ikkagi paar tundi on nüüd jäänud veel rahvusvahelise naistepäevani ja aitab nüüd, me peame naisi ikkagi usaldama. ja naised, julgege. või siis me peame ise julgema minna poliitikasse, peame julgema näidata, et meil on, me oleme sama võimekad kui mehed, et ja et lõpuks võetakse arvesse iga naiste maailmas ja ütleme, et ei, me ei ole nõus ainult selle sotsiaalse rolliga, mis meile peale surutakse ja teie eh, mehed, ärge siis eh, ka ennast tagasi hoidke. Eh, tõugake takka oma ema ja naist ja sõpru, sest et teie mehed peate ka meid aitama, te peate mõistma, et me ei saa lihtsalt isekeskis hakkama, nii et teil on siin ka midagi ära tehe, teha, te peate võtma sõna avalikult ja rääkima võrdsest ühiskonnast äh, kus on ka tõeline meeste ja naiste vaheline võrdsus, mille me üheskoos üles ehitame. suur aitäh! Muchas, muchas gracias, colega Deli. Terminamos con pasión este, este panel eh, que hemos tenido. Suur aitäh, suur aitäh eh, kõigile. ja nüüd eh, on sõna proua Pimenta Lopesil. ja pärast seda saab sõna proua Mogherini, kes võtab kokku meie kohtumise. tänan.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 selleks, et äh, tänane üritus kokku võtta, loodetavasti on see võimalik. mida on veel öelda pärast Karima Telli suurepärast kõne? väga keeruline on äh, siia arutellu midagi lisada, kõik sõnavõtud, mida me oleme tänase päeva jooksul, tänase hommikupooliku jooksul kuulnud, äh, tõepoolest, ega siia ei olegi midagi uut lisada aga kokkuvõtteks ehk, ehk lisaksin siiski paar mõtet. meie komisjon on alati püüdnud esitada võimalikult laialt äh, ebavõrdsus, äh, eba, ebavõrdsuse äh, puudutavaid elemente muidugi äh, sõltub see väga ka sellest, kus inimene pärit on, milline on tema taust, aga siiski üks ühine element tänastel sõnavõttudel, nimelt piirat-, naiste osalust poliitikas äh, piiratakse tegelikult äh, mitte ainult äh, poliitiliste elementidega, me peame vaatama siin sotsiaalmajanduslikke elemente, tervet rida tegureid, äh, millega diskrimineeritakse naisi, millega naised äh, ikka ja jälle peavad silmitsi seisma muidugi saame me ka aru, et äh, progressiivset ja õiglast ühiskonda ei ole võimalik üles ehitada, kui võrdsus ei ole tagatud igas eluvaldkonnas. samuti tõstatati üks väga huvitav mõte mitmetes sõnavõttudes käisid läbi statistilised äh, viited ebavõrdsusele, vaesusele, tööturutingimustele, diskrimineerimisele ka vanemapuhkuse kontekstis. on rida strateegiaid, seadusi, meetmeid, mis on võetud selleks, et kuidagi reageerida sellele ebavõrdsusele. aga täna tuli selgelt välja, nimelt see, et ükskõik kui palju seadusi vastu võetakse, tulenevalt meie demokraatlikest äh, väärtustest ja põhimõtetest. meie ise vastutame selle eest, et neid, need ka rakendataks. eelmisel kuul Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mis äh, käsitles äh, olukorda Euroopas, kus naiste õiguste, naiste õigustega seoses on astutud äh, tagasisamme. naiste haridus on väga tähtis, naistevastane vägivald äh, leiab äh, sageli pressis kajastust ja ka see mõjutab äh, ebavõrdse olukorra süvenemist. kuulsime, et seadusi on mitmeid, millega püütakse selle vastu võidelda, aga me näeme, et neid ei, ei rakendata me riskime muidugi sellega, et äh, tehakse suuri sõnu, võetakse kauneid seadusi vastu, aga kui Euroopa Liidu riikide valitsused peaksid äh, reaalselt midagi tegema, siis äh, me ei näe, et need seadused kuidagi jõuaksid reaalsesse ellu. vähemalt olulisi muudatusi need kaunid seadused kaasa ei too. nägime ka ühte graafikut, mis näitas edusamme aasta perioodil kaks tuhat viis kuni kaks tuhat viisteist ning me nägime, et enamik riike tõepoolest äh, edusamme tegid, aga need olid väga pisikesed. väga palju on räägitud ka töö ja eraelu tasakaalustamisest ning äh, nagu me täna taas nentisime, siis vähene ebakindlad töö, töösuhted, vähene sotsiaalne kaitse, see kõik mõjutab äh, äh, naiste olukorda, naised sunnitakse tööturult lahkuma ning sellega jätkub sadu aastaid kestnud ebavõrdne olukord. mitmed uuringud on viidanud sellele, et kui me jätkame praeguses tempos, siis võrdsuse saavutamiseks läheb veel kakssada aastat aega. muidugi ei saa olla see, lahendus, mida meie otsime. mida me peaksime tegema, me peaksime reaalselt hakkama rakendama neid seadusi, mis on vastu võetud. kaitsma inimeste töökohti või võtame näiteks sellise põhiõiguse nagu võrdne palk võrdse töö eest eile kuulsime, et Prantsusmaal on üksteist 11 äh, seadust, millega peaks äh, tagatama võrdsus, aga need ei rakendata piisavalt. ja sama on olukord ka teistes riikides. kontrolli eest vastutavad ametkonnad ei tegutse piisavalt äh, hästi, et aidata tagada seaduste rakendamine tänahommikustest sõnavõttudest on samuti selge see, et naiste suurem osalemine poliitikas ei peaks olema eesmärk iseenesest. jah, meil on vaja äh, panna paika tingimused, et naistel oleks võrdsetel alustel võimalik äh, poliitilises elus osaleda, aga selline äh, protsess peab käima käsikäes kõigi nende tegurite muutmisega, mis takistavad naiste osalust poliitikas. poliitikas osalemine ei peaks samuti tulema eraelu arvelt räägitud on ka järjest ebakindlamatest töösuhetest, ebaregulaarsete, ebaregulaarsest tööajast, üha suurenevast vaesusest. me ei tohi unustada, et pea veerand Euroopa Liidu kodanikest elab vaesusriskis ja sotsiaalse tõrjutuse ohus ning eh, see veerand rahvastikust, enamik nende seast on naised enamik Euroopa kodanikke, kes vaesusriskis ja tõrjutuse riskis elavad, on naised. ka ebakindlad töösuhted mõjutavad rohkem naisi. ning kui me räägime pereliikmete eest hoolitsemisest, siis just see on see, mille, põhjus, mille tõttu paljud naised tööturul ei öö, äh, osale Nad peavad võtma vastu sellise otsuse, sellepärast et ühiskond ei paku muid võimalusi. ning ähm, töökohtade kaitsmine vanema puhkuse ajal, jah, äh, teoreetiliselt on see tagatud, aga praktiliselt küll mitte. ja see kõik äh, kahjustab äh, naiste osalust tööturul. tehniliselt jah, on töökohad seaduse silmis kaitstud aga reaalselt mitte. naised peavad äh, loobuma äh, pere loomisest äh, või selle edasi lükkama, kuna vastasel juhul võivad nad oma töökohast ilma jääda. me peame nõudma, et seadusi, mida me, mille me oleme vastu võtnud, ka järgitaks mitmed Euroopa riigi valitsused on meetmeid võtnud, aga meil on vaja, et, et neid ka reaalselt rakendataks. ma ei kulutagi väga palju rohkem teie aega. mulle tundub, et me oleme kuulnud äh, väga olulisi sõnavõtte täna hommikul on üsna üksikasjalikult kirjeldatud seda teed, eh, mida tuleb järgida selleks, et me jõuaksime võrdsema ühiskonna poole. jõuaksin veel lõpuks tähelepanu sellele, et võrdsus eba, võitlus ebavõrd-, võrdsuse vastu ei peaks toimuma ainult kaheksandal märtsil või kaheksanda märtsiga seotud. see on miski, millega peaksid tegelema kõik mehed ja naised igapäevaselt. mina isiklikult Äh, olen selle, sellise kohustuse endale võtnud äh, naist, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmena ja ma usun, et kõik saalis viibijad äh, saavad seda teha, sest vastasel juhul on elu meie kõigi jaoks väga keeruline. me ei soovi ju, et viie või kümne aasta pärast peaksime täpselt sama mõtteid ja täpselt samu sõnu kordama, mis siin täna on kõlanud me tahame ühiskonda muuta. ja meie eesmärgiks on võrdsus. see tähendab, et me peame asuma tegudele. kas me oleme kuulnud midagi äh, kõrge esindaja liikumistest? Äh, ta peaks minuti jooksul siia kohale jõudma, nii et palun jääge veel siia kui mõne hetke veel ootame, siis äh, kuulame ära ka selle, mille, mida on öelda Federica Mogherinil. enne seda aga soovin omalt poolt tänada kõiki, kes äh, täna rahvusparlamentidest meiega on liitunud, et sellel üritusel osaleda. ning soovin tänada kõiki, kes Euroopa Parlamendis töötavad, kes täna meiega liitunud on. teeme väikese pausi ning ootame, millal volinik kohale jõuab. Ora, eh, eu pedia só aos presentes que, que pudessem. que pudessem. palun eh, asuge uuesti kohtadele. Eh, istuge uuesti oma kohtadele, palun, kõrge esindaja peatselt jõuab siia. võimalik, et me peame jätkama ilma tõlketa, kuna tõlgid tõlkide tööaeg on lõppemas. Nad teevad tõepoolest väga rasket tööd. Please. It's a president. It's a president court. it's called. No problem. So without um, uh, further delay, I would pass um, uh, the word to, to the Commission Fe Federica Mogherini. Uh,